ja tere tulemast! Please be welcome! tere tulemast ja palun istuge oma kohtadele. me alustame kohe, meil seisab ees kolmetunnine kuulamine palun asuge oma kohtadele. ja me alustame ja lähen üle hispaania keelele. kõigepealt tere tulemast. kõikidele Euroopa Parlamendi liikmetele, kõikidele komisjonide liikmetele, libekomisjoni, juurikomisjoni ning naiste õiguste komisjoni liikmetele. tere tulemast! tere tulemast ka proua Redingile! kes on volinikukandidaat kohale, mida iseloomustab suur vastutus uues komisjonis tema uue mandaadi ajal. tegemist on põhiõiguste ja justiitsasjadega. me korraldame siin siis täna ühise kuulamise, mille on korraldanud kolm parlamendikomisjoni ja meie ühine koosolek kestab kolm tundi. seda juhatavad kõige kolme komisjoni esimehed. kõigepealt eh, libekomisjon, mina ise, eh, härra Lainen, Jüri komisjoni esimees ning naiste õiguste komisjoni esinaine proua Svensson. leppisime omavahel kokku selliselt, et me korraldame koosoleku nii, et eh, esimesed tund ja viisteist minutit on pühendatud kandidaadi kuulamisele äh, vastavalt libe komisjoni pädevusele. leppisime fraktsioonide koordinaatoritega kokku, äh, et järgnevad küsimused ja vastused, neid saab olema kakskümmend ja kuivõrd meil on aega äh, meie komisjoni jaoks üks tund ja veerand, siis ma olen sunnitud väga rangelt ajapiirangutest kinni pidama. nii et kõneajast tuleb väga rangelt kinni pidada. see tähendab seda, et iga kahekümne küsimuse jaoks on üks minut ja kaks minutit iga vastuse jaoks. sõna võtvad saadikud teevad seda va-, esindades oma fraktsiooni vastavalt fondi süsteemile kutsun kõiki sõnavõtjaid üles väga rangelt kinni pidama üheminutilisest piirangust. mul on siin haamer käes ja ma palun ka proua Redingil kinni pidada kaheminutilisest kõneajast vastu, vastamisel. Ehm, meid ootab väga huvitav arutelu, mis nüüd puudutab suhteid komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade valdkonnas on olukord väga huvitav. jõustub ka Euroopa põhiõiguste harta ja seepärast anname kõigepealt sõna proua Redingile kümneks minutiks, teil on sõna. Chairman, honorable members. härra esimees, austatud äh, parlamendisaadikud juba kolmandat korda on mul au olla siin koja ees ähm, volinikukandidaadina. minu jaoks on äh, need kuulamised üks äh, väga tugev äh, demokraatia väljendus, kuivõrd siin väljendub vastutustundlikkus äh, see on võimalus debatiks ning kodanikel väljaspool on võimalik mõista, et Euroopa demokraatia on väga unikaalne. ei ole nimelt palju parlamente maailmas, kes on selle võitluse võitnud ja saanud endale õiguse esitada küsimusi taolises vormis valitsusliikmetele, me oleme selle eest võidelnud. ja kui ma räägin meie vormist, siis ma räägin seda sellepärast, et me koos siin parlamendis oleme võistelnud, võidelnud selle eest, ma olen küll selle võitluse ohvriks täna nii-öelda, aga ma arvan, et me peaksime olema selle üle vägagi uhked uhke olen äh, ma ka selle üle, et äh, esimest korda on mul võimalus sellel demo-, demokraatia väljendushetkel seista teie ees ähm, volinikukandidaadina õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse portfelli äh, osas. just nimelt need on äh, need valdkonnad nimelt, kus äh, kodanikud ootavad meilt poliitika langetajatelt nii mõndagi, nii nõukogust, komisjonist, aga kõige rohkem muidugi Euroopa Parlamendist. miks? seda sellepärast, et kodanikud on tihti tundnud pettumust, et nende ootuseid ei võetud arvesse ja seda mitte tahte puudumise tõttu, vaid sellepärast, et Euroopa Liidul ei olnud selleks äh, vajalikke instrumente. mul on veel meeles, kui ma olin sellesama komisjoni aseesinaine, et Äh, justiits- ja siseasjade ministrite otsused ei jõudnud meieni enne nende otsuste langetamist, need otsused langetati kõik kinniste uste taga ja mitte mingisugusest läbipaistvusest tollal rääkida ei saanud. parlamendil oli väga vähe kaasa rääkida üldse kolmanda samba seadusandluse osas ning Euroopa Liidu seadusandjad võisid ainult unistada, tõesti äh, unistada ja visioone näha selle kohta, kuidas see võiks tulevikus olla teisiti. seekord võib tõesti öelda, et olud on muutunud ning nüüd on parlamendil koos komisjoniga võimalus näidata, et meie Lissaboni leping ei ole ainult sõnade kogu, vaid et tegemist on tõelise revolutsiooniga, kui me räägime justiits- ja siseasjadest. meie otsuse langetusprotsess ning kvalifitseeritud häälteenamuse nõue nõukogus aitab meil kindlasti seadusandlusest saavutada edusamme ja et justiits üle ähm, äh,, revisjonid nii äh, liikmesriikide kohtudes kui ka Euroopa kohtus äh, on senisest tõhusam ja põhiõiguste harta, mis tänaseks on siduvaks dokumendiks muutunud, paneb lepingud ja harta ühele alusele ning äh, sellele kõigele peavad nüüd järgnema konkreetsed teod. siia punkti jõudmine võttis kaua aega ja on täiesti õigustatud kodaniku ootused tegude järgi ja tulemuste järgi. ja seega ma olen täiesti veendunud, et Lissaboni leping tähendab täna täielikku poliitikate äh, muutmist, seda eh, siis õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas. ma ei räägi siin mitte ainult mentaliteedi muutmise, muutumisest, vaid ka tulemuste muutumisest. sellepärast, et on ju täiesti selge, et me ei saa rääkida vabadusest ilma turvalisuseta ja turvalisust ei ole olemas ilma õiguseta. viimase kümnendi jooksul aga keskenduti ainult turvalisusele. õigusküsimused olid eiratu seisuses. Lissaboni leping annab meile nüüd võimaluse aga need kaks omavahel tasakaalu viia. et õigused ja vabadused oleksid samuti meie poliitikasse kaasatud ja sellepärast ongi komisjoni president Barroso sellise mentaliteedi muutuse kaasa toonud, luuas äh, luues eraldi volinikuportfelli just nimelt õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse jaoks. ja kui mind peaks nimetatama selle portfelli eest vastutavaks, siis ma võtan endale kohustuse selle äh, Euroopa Liidu poliitikate ümbersuunamisega lõpule viia, nii nagu Lissaboni leping seda meil võimaldab, seda õiguse ning meie kodanike õiguste äh, hüveks esimene asi, mis tuleb ära teha ja see saab olema Cecilia Malmströmi ja minu ühistegevus, nimelt esitada tegevuskava Stockholmi programmi osas. see töö läheb käima kohe ja tööd on palju, sellepärast et esitatud on või tulemas pigem, vabandust, sada seitsekümmend uut algatust seoses Stockholmi programmiga, need jõuavad kõik ka siia kotta ja see tähendab seda, et tööd saab tõesti olema meil kõigil järgnevatel aastatel väga palju. lubage veel enne, kui läheme asja äh, iva juurde te, läbi teie küsimuste, tooksin välja kolm prioriteetset valdkonda. kõigepealt tuleb kindlasti Euroopa Liidu positsioone tugevdada meie kodanike äh, eraelu privaatsuse kaitsel ja seda äh, läbi kõikide Euroopa Liidu poliitikate see tähendab teisisõnu seda, et andmekaitse saab kindlasti olema minu tegevuskava üks prioriteete. räägin siin ka äh, kuritegevuse ennetamise kontekstis sellest, äh, aga ka meie rahvusvaheliste partneritega äh, koostöö tegemisel, näiteks nagu Ameerika Ühendriikidega koostöös. teiseks, nüüd on meil võimalus läbi väga konkreetsete tegevuste toestada Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda vabalt meie ühises Euroopa Liidus. kas nad otsustavad siis äh, äh, vaba liikumise võimalust kasutada üksi või koos oma partnerite pereliikmetega, minu meelest on tegemist siseturul ühe nurgakivi vabadusega, me oleme liiga palju mõelnud seni äh, turgudele ja liiga vähe kodanikele. me peame äh, tegema rohkem selle nimel, et äh, see mõte ei jääks abstraktsuse, abstraktsuseks, vaid selleks kujuneks reaalsus kõikide liikmesriikide jaoks, kõikide kodanike jaoks, kuhu iganes ka nad on otsustanud minna. ja Euroopa Liidu seadusandlust tuleb väga rangelt rakendada, kui see peaks äh, osutuma vajalikuks kolmandaks me peame tagama selle, et nii süüdistatud kui ka kahtlusalused saavad öö, äh, öö, nautida oma õiguseid. meil on Euroopa vahistamisorder ja Euroopa tõendus, tõendusorder ning lisaks sellele tuleb tagada see, et õigused on tagatud kõigile, ka näiteks kohtuistungite õigluse osas, kinnipidamistingimuste ja vahistamistingimuste osas. samuti tuleb tagada see, et ohvrite õigused oleks samuti paremini tagatud, sest et ei ole ühtegi õigusvaldkonda, kus saaks tagada vastastikuse usalduse, kui meie ühtseid väärtuseid põhiõiguste osas ei äh, rakendata, nii et peame mõtlema siin siis nii kohtupidamisreeglitele kui ka ohvrite õigustele. tõin välja ainult need kolm elementi praegu siin, kui te teate, nii nagu mina, et neid elemente on veel mitu ja ma olen veendunud, et oma küsimustes need tõstatate. tänase debati jooksul on meil võimalus nendest rääkida. suur tänu! suur tänu, volinikukandidaat proua Reeding! nüüd saab sõna üheks minutiks härra Puusetil aitäh, esimees, ma tahaksin soovida proua Redingule kõike head selleks kuulamiseks ja kui täna peaks kõik hästi minema, siis nimetatakse ta ametisse juba kolmandaks ametiajast järjest, nii et, et ta on juba, saab olla siis viisteist aastat järjest volinik ja me ei pea täna teilt tõesti küsima, kas teil on piisavalt kogemusi sellisel ametikohal töötamiseks üheks teie ülesandeks on tegeleda ka Euroopa Liidu kodakondsusega, see on valdkond, mis meie jaoks on väga oluline ning me loodame, et te tugevdate Euroopa Liidu kodanikuks olemist, olemist, annate Euroopa kodanikele rohkem konkreetseid õigusi. seega tahaksin ma paluda et te tooksite meile vähemalt kolm konkreetset näidet nende uute õiguste kohta, mida te kavatsete anda Euroopa Liidu kodanikele volinikuna, kes vastutab Euroopa Liidu kodakondsuse eest. proua Reding, teil on nüüd võimalus vastuta. ma olen lugenud väga põhjalikult teie kolleegi Alan Lamassuuri raportit kus räägitakse kodakondsusest ja Euroopa Liidu õiguse rakendamisest ja selles raportis on välja toodud kõik need lüngad, mis praegu on seoses õiguste ja vaba liikumisega. ja väga kiiresti äh, kavatsen ma just nimelt selles vallas rakendada järgmisi meetmeid. kõigepealt tsiviilõiguse vallas, tooksin ühe näite kui te olete näiteks Soome kodanik ja te soovite, soovite abielluda Suurbritannia kodanikega, seisate siis silmitsi väga suure probleemiga, sellepärast et soo-, Soome soovib tõendit, et sellele abielule ei ole mitte mingisuguseid takistusi ja Suurbritannia õigussüsteem sellist tõendit ette ei näe. selleks, et äh, paar saaks oma kooselu alustada, peavad nad läbima tõelise administratiivbarjääri. meil meil on vaja haldusdokumenti dokumentide vaba liikumist, rohkem ametlike dokumentide vastastikust tunnustamist ja Euroopa Liidu tõestamiskohustust. me oleme komisjonis seda tööd juba alustanud, ma mainiksin siin pärimist puudutavat ettepanekut, kus meil selline tõestamiskohustus on juba sisse viidud. meil on olemas Euroopa pärimistõend selleks, et teised probleemid saaksid samuti lahendatud, on mul plaanis avaldada roheline raamat, mis puudutab tsiviildokumentide vaba liikumist. kavatsen seda teha kahe tuhande kümnenda aasta alguses ja sellele rohelisele raamatule järgeksid juba õigusloomealased algatused. ma räägin siin juba dokumentidest, tõin näiteks abielu, siis eh, tahaksin öelda, et eh, on sõlmitud väga palju nõnda öelda piiriüleseid abielusid kolmsada viiskümmend tuhat ja on sada seitsekümmend tuhat lahutust aastas. see on umbes siis kakskümmend prots-, need, sellised lahutused moodustavad kakskümmend protsenti kõigist lahutustest ja nendega kaasnevad suured probleemid, mitte ainult sellepärast, et inimesed lahutavad, vaid sellepärast, et kõigis nendes küsimustes puudub õiguskindlus ähm meil on olemas ettepanekud äh, lahustuse osas, aga need kahe tuhande kuuendast aastast on nõukogu neid ettepanekuid blokeerinud. kõnelejad katkestatakse, ta peab, öeldakse, et ta peab vastama kahe minutiga igale küsimusele. ma tuletan teile meelde, ütleb esimees, et meie ajapiirangud on väga ranged. niisiis, ma teen ettepaneku tõhustada kahe tuhande kümnendal aastal koostööd selles valdkonnas ja ma loodan, et parlament toetab mind jätkan ka diplomaatilise ja konsulaarkaitsealas tööd selleks, et meil oleksid õiguslikult siduvad eeskirjad kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks. samuti äh, rakendan ellu vaba liikumise direktiivi, äh, kasutades selleks, kui vaja, ka rikkumismenetlus äh, õigustelt ei ole mõtet, kui inimesed ei tea õiguste olemasolust ja sellepärast kavatsen ära kasutada ka kommunikatsiooni peadirektoraadi võimalusi selleks, et kodanikke teavitada aitäh! Te vastasite kolm ja pool minutit. esimeses voorus esitatakse teile kakskümmend küsimust ja ma olen kindel, et te saate aru, et me tõesti peame äh, ajapiirangutest kinni pidama, nii et, et ma tuletan veel kord meelde, kui oluline on ajast kinni pidada. küsimuse kohta üks minut ja vastuseks kaks minutit. ja nüüd Claude Muras, järgmine küsimus. Äh, aitäh, esimees proua Reding. tere tulemast ka sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Teie olete esimene põhiõiguste volinik ja nagu te meile täna juba ütlesite, te hakkate seda portfelli äh, äh, õigus- ja siseasjade äh, vallas jagama migratsioonivolinikuga. väga oluline on siin rääkida tasakaalust. meie jaoks on väga oluline asüüliküsimus, andmete ja läbipaistvuse küsimus, Eh, kehaskännerite kasutamine, reisijate isikuandmed ja nõnda edasi, need puudutavad nii julgeoleku aspekte kui ka põhiõigusi. ja eh, kuidas te hakkate praktikas koostööd tegema eh, oma kolleegiga küsimustes, mis puudutavad nii julgeolekut kui ka põhiõigusi ning kuidas te justiits- ja siseasjade küsimustes tulete nende põhiõiguste küsimustega toime, kui sellist töörühma ei ole? ning rääkides läbipaistvusest ja aruandekohustuslikkusest komisjoni ja parlamendi ees, kuidas te kavatsete reguleerida meid äh, selles küsimuses? aitäh, proua Reding, nüüd on teil vastuseks aega kaks minutit. kahe minutiga pean ma siis vastama kolmele küsimusele kümne aasta jooksul äh, olen ma siin Euroopa Parlamendi ees äh, olnud pidevalt, mul on olnud pidevad äh, kontaktid komisjonidega, me oleme olnud meeskond ja ma jätkan sellist tööd ka oma uuel ametikohal. teiseks, kuidas kavatsen ma teha koostööd oma kolleegidega komisjonis? sellepärast, et mitte ainult Cecilia Malmström, ei ole see, kellega ma pean hakkama väga tihedalt koostööd tegema, vaid ka nende volinikega, kes vastutavad välisasjade eest, sellepärast et äh, kõik inimõiguste küsimused, põhiõiguste küsimused äh, omavad ka välist mõõdet. nii et, et äh, kõigi nende poliitikate süvalaiendamine on kõige olulisem üheks uueks elemendiks loomulikult, mille toovad sisse uus leping ja uued hartad ja samuti asjaolu, et Euroopa kavatseb liituda äh, Strasbourgi konventsiooniga. Äh, meil on tõesti vaja volinikku, kes vastutab õiguste eest. loomulikult on väga palju selliseid äh, valdkondi, kus meil on ühine vastutus, näiteks probleemid, mida te juba rõhutasite, reisijate isikuandmed, SWIFT, kehaskännerid Te võite olla täiesti kindel, et mulle, ma loodan, et mulle esitatakse selle kohta veel mõni küsimus, et ma saaksin sellel teemal põhjalikumalt peatuda. aga te võite olla täiesti kindlad, et põhiõiguste küsimustes ja andmekaitse küsimuses äh, Need kaks küsimust saavad minu jaoks olema kõige tähtsamad ning kindlasti toimuvad läbirääkimised võrdsete osapoolte vahel me ei lase endale peale suruda reegleid, mis on vastuolus meie põhiõigustega ning mis on vastuolus meie eraelu puutumatuse ja andmekaitsega, lihtsalt selleks, et võidelda terrorismiga. ma võin teile öelda, et ma olen väga põhjalikult seda teemat Cecilia Malmströmiga arutanud ja tema jagab minu seisukohta täielikult ja sellist lähenemist. aitäh! ja nüüd äh, Louis Michel. proua volinikukandidaat, äh, mind pisut häirib see teie küsitlemine, sest ma tean, milline on teie kogemus, milline on teie talent ja pädevus, te olete seda alati üles näidanud oma erinevatel ametikohtadel. põhiõigused on loomulikult väga tähtis küsimus minu arvates, neid tuleb kaitsta ja edendada, põhiõiguste Euroopa Liidus põhiõiguste harta tuleb täielikult ellu rakendada läbi konkreetse tegevuse ja algatuste ja see eeldab seda, et peetakse kinni liikmesriikide kohustustest ja seda kontrollitakse põhiõiguste osas. näiteks ajakirjandusvabadus, meedia kontsentratsioon, diskrimineerimine, äh, riigi suvaõigus, lepingujärgsete sanktsioonide rakendamine. ma tahaksin teada, millised on teie konkreetsed algatused, millised võiksid need olla, selleks et sundida liikmesriiki kinni pidama nendest põhimõtetest täna neist kinni, kõikjal ei peeta. see on väga raske võitlus, mis teil ees seisab ma usaldan teid muidugi täielikult, ma tean, et te olete täiesti suutlik liikmesriikidele survet avaldama, kuid ma tahaksin pisut rohkem täpsustusi teie kavade kohta. suur tänu, proua Leding! asjaolud on dramaatiliselt muutunud alates esimesest detsembrist, sest põhiõiguste harta on nüüd osa lepingust see tähendab seda, et Luksemburgi Euroopa kohtul on õigus ja kohustus analüüsida kõiki langetatud otsuseid, äh, tuvastamaks, kas nad on vastavuses konventsiooniga. see nüüd puudutab otsuseid selle kohta, kuidas rakendatakse Euroopa õigust, mis aga nüüd puudub Äh, puudutab äh, riiklike seaduste äh, rakendamist, selleks on Strasbourgi kohus. hetkest, mil Euroopa Liidust saab liige Euroopa Nõukogu konventsioonis, sellest hetkest peale peab aset leidma koostöö Strasbourgi ja Luksemburgi kohtu vahel komisjoni, komisjon taotleb mandaati selleks, et alustada läbirääkimisi, äh, selleks, et liituda Euroopa Nõukogu konventsiooniga võimalikult pea, selleks, et äh, tekiks see tasakaal. see on nüüd üks asi. mida peame aga meie tegema oma töös? kui te ise olite volinik selle kogemuse põhjal te teate, et me oleme analüüsinud kõiki ettepanekuid, uurimaks, kas nad on tasakaalustatud, kas nad on, kas on arvesse võetud majandusküsimusi. nüüd aga tulevikus peame me analüüsima iga ettepanekut, mille esitab komisjon, uurimaks, kas see ettepanek on vastavuses põhiõigustega ja põhiõiguste hartaga. see saab olema minu vastutuses, see on horisontaalne vastutus, see puudutab kõiki otsuseid, kõiki ettepanekuid, mida teeb Euroopa Komisjon ning see puudutab samuti rahvusvahelisi lepinguid. Senor Raul Roveva, minuto. härra Roeva, suur tänu. Äh, tere tulemast, proua Reding. Teie sõna, sissejuhatav sõnavõtt pakkus mulle suurt huvi, te ütlesite, et ei ole võimalik õiglus ilma vabaduse ja turvalisuseta. Te ei rääkinud vabadusest ja siin ongi minu küsimus. vabadus on sageli ohus ja just seepärast, et kasutatakse ära hirmu. minevikus me oleme seda näinud Euroopa institutsioonide tasandil, Euroopa liikmesriikide tasandil oleme näinud neid kurbi juhtumeid nagu luurekeskagentuuri lennud, äh, SWIFTi teemaline arutelu andmete edastamise kohta, interneti kontrollimine, kehaskannerid, millest praegu räägitakse. nii et minu konkreetne küsimus on järgmine. kuidas väga konkreetselt kavatsete te toimida skannerite osas, kuidas kavatsete kaitsta kodanike vabadusi ja õigusi manipuleerimise ja ära ja hirmu ärakasutamise vastu yes.? proua Reding. harta artikli kell kaheksa on siin väga selgesõnaline. kehaskannerid on siin ka hea äh, illustreeriv näide meie poliitikast. me peame endale esitama rea küsimusi, kas need skannerid on tõhusad, kas nendega on seotud oht inimeste tervisele, kas äh, on ohus eraelu kaitse, andmekaitse ning me peame alati silmas pidama proportsionaalsuse põhimõtet. kas meetmed, mida me võtame selleks, et äh, ühiskonda kaitsta, on proportsionaalsed, arvestades eesmärke, mida me tahame saavutada ja ma tahaksin öelda väga selgesõnaliselt, meie vajadus turvalisuse järele ei saa õigustada igasugust eraelu rikkumist, meie kodanikud ei ole mingisugused esemed või objektid, nad on inimolendid. seepärast on kolm tingimust skannerite puhul, see peab olema vabatahtlik, eh, pildid tuleb koheselt hävitada ja kolmandaks tuleb kontrollida tagajärgi inimeste tervisele. miski ei ole sada protsenti turvaline ja skannerid ei ole ka mingisugune imerohi. me peame, ma arvan, leid-, otsima vähem inimellu sekkuvaid vahendeid ja vähem eraellu sekkuvaid vahendeid, me peame mõtlema andmete kogumise ja säilitamise süsteemidele üldisemalt, need ongi läbivaatamisel, mis on mõtet koguda kõiki neid andmeid kui me ei taga nende korrektset kaitset, pean siin andmes PNR reisijate andmeid, pean silmas SWIFTi andmeid, me ei tohiks kunagi juhinduda hirmust, kuid peame ole, juhinduma väärtustest, millel tugineb Euroopa Liit. Need on põhiõigused ning me viime läbi põhiõiguste hindamise iga ettepaneku puhul, nagu ma seda juba ennist ka ütlesin oma eelmises vastuses. ka seda tüüpi läbirääkimiste puhul teeme me seda suur tänu ja nüüd härra Kirkhoff üheks minutiks. president, it's good härra esimees, tõesti väga hea on näha siin juba ennast tõestanud äh, nii-öelda saavutajad. valingukandidaate Euroopas on kakskümmend seitse liikmesriiki, see tähendab seda, et prioriteedid on ka erinevad kahekümne seitsmes riigis. Euroopa Liidu eesmärgiks peaks olema tänase seadusandluse tõhususe parandamine, äh, selle asemel, et pidevalt üritada võita pädevust äh, liikmesriikidelt. nagu te teate, Haagi programmi üks peamine eesmärk oli tõhususe suurendamine, mitte ühenduse seadusandluse laiendamine, asjad aga nii ei läinud. ausalt öeldes ma kardan, et see praeguse programmiga ka saavutatav on, arvestades prioriteete, kuid volinikukandidaat, kas te olete nõus minu veendumusega, et Euroopas on vaja vähem pealesunnitud harmoneerimist, vaid rohkem koostööd ja protsesside lihtsustamist ja et me peaksime lahendama tänased probleemid ja äh, edukaid asju edasi viima, selle asemel, et pidevalt jääma äh, tule-, jääma sinna kohta, et tulemusi ei saavutata, proua Reeding? jah, see on see arutelu, mida ma olen pidanud juba aastaid äh, austatud parlamendisaadikuga. ma olen täiesti veendunud, et kaupade siseturg on vajalik ja et äh, meie ühendus on vabaturu ja vabal liikumisel põhinev ühendus ja kui meie reeglid sellele ei vasta, siis äh, ma võtan endale siin kohustuse seda muuta. oleks suhteliselt lihtne jutumärkides teha seda tsiviilseadustiku kontekstis. siin me oleme juba astunud väga suuri samme edasi. väga raske, aga mõistetavalt on seda saavutada kriminaalõiguse vallas. sellepärast, et kriminaalõiguse süsteemid on välja kujunenud sajandite jooksul ning äh, advokaadid ja kohtunikud on neid süsteeme rakendanud ja on mõistetav, et nad tahaksid kõik jääda oma süsteemide juurde. ja sellepärast peamegi kõigepealt üles ehitama usalduse teineteise vastu tagamaks selle, et äh, õiguspraktikud äh, äh, rakendaksid seda seadusandlust, et mõistaksid, et see on õige seadusandlus ka liikmesriikide jaoks. nii et praktikute ja seadusandjate vahel oleks tõhus koostöö näiteks Erasmus programmiga ma olen tegelenud aastaid, sellest on tänaseks kujunenud tänu minu tööle Erasmus Mundus, miks ei võiks näiteks aga olla kohtunike jaoks taolist Erasmuse programmi? nii võiks ju suurendada vastastikust usaldust. kui tsiviilseaduse osas on minu seisukohad väga selged. tsiviilseaduse valdkonnas öö, laiendame me seadusandlust tsiviilõiguse osas ähm, ja rikkumiste protsessi laiendame, kui Euroopa Liidu seadusandlust ei rakendata nii, nagu peab. härra Tavares, üks minut, palun. suur tänu, härra esimees. volinikukandidaat, te rääkisite sellest ajast veel, kui Euroopa Parlament ei olnud äh, nii tähtis, kui ta on täna ja viitasite ka sellele, et te olite üle kümne aasta tagasi sellesama parlamendi liige. mina olen aga täiesti uus verivärske liige, olnud siin ainult paar kuud ja alles hiljuti käisin ma ühel reedel toimunud kohtumisel SWIFTi kohta ja see toimus ainult kakskümmend neli tundi enne Lissaboni lepingu jõustumist. aga selline asi ei oleks pidanud äh, küll niimoodi olema lahendatud, ei tohi niimoodi asju kiirustada, SWIFTi osas oleks pidanud olema väga tõsine arutelu. nii et minu küsimus teile. kui öö, äh, tuleks otsast alustada näiteks SWIFTi taoliste lepingutega, siis milliseid meetmeid te võtaksite selleks, et saavutada õiged öö, äh, lahendused, proua Reiling? eks te olete isegi näinud, kuidas see asi käis aastaid tagasi, vot nii toimuski. kõik tehti ära suletud uste taga ja parlamendil ei olnud midagi kaasa rääkida. nüüd on asjad teisiti. esimesest detsembrist aastast kaks tuhat üheksa on olud muutunud, parlamendil on sõnaõigus ja vaatame näiteks sedasama SWIFTi lepingut, kokkulepet. kokku on lepitud öö, see üheksaks järgnevaks kuuks. parlament peab sellele andma oma heakskiidu. samas aga tuleb äh, läbirääkimisi pidada uue SWIFTi kokkuleppe osas. ja see uus kokkulepe, mis peaks siis jõustuma pärast äh, seda esialgset üheksat kuud, tuleb juba vastavalt Lissaboni lepingu sätetele see tähendab seda, et äh, parlament on täiesti kaasatud nendesse äh, läbirääkimistesse ning äh, kõik justiitsisätteid siis lepingust rakendatakse. ja kui vaja, esitan ma kindlasti tõsiseid küsimusi, kui kogu see asi läheb meie kodanike õiguste vastu, kui asi ei ole proportsioonis ja kui see on seotud meie harta sätetega, ja nii kavatseme me Cecilia Malmströmiga seda koostööd teha ja teha koostööd ka parlamendiga selleks, et paika saaks uus SWIFTi kokkulepe. suur tänu, ütleb härra esimees, proua Kall, palun. tegemist on uue ajastuga inimõiguste jaoks Euroopas Euroopa inimõiguste jaoks on saabunud uus ajastu Lissaboni lepingu jõustumisega, te seda juba mainisite, volinikukandidaat, ning teie põhiõiguste volinikuna vastutate selle valdkonna eest ja teil on ka väga palju võimalusi. viimastel aastatel on selgunud, et selles vallas on väga palju veel vaja ära teha, eriti uutes liikmesriikides, kus ei ole alati suudetud inimõigusi kaitsta. ma paluksin, et te pööraksite väga palju tähelepanu vähemuste äh, õiguste kaitsele. ja ma tahaksin teilt küsida, kuidas te kavatsete Euroopa põhiõiguse hardat, mis nüüd on juriidiliselt siduv, rakendada ja te ütlesite, et Euroopa Liit kavatseb liituda ka Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. aitäh ja proua Reding, palun! harta ja artikkel kuus selles hartas on juriidiliselt siduvad. see tähendab seda, et tegemist on ühe kõige olulisema uuendusega, mille uus leping on kaasa toonud. ma arvan, et me võime selle harta üle uhkust tunda see näitab, et äh, mitmekesisuses peitub ühtsus. Äh, tegemist ei ole millegagi, mida ülevalt allapoole peale surutakse. me oleme arvestanud äh, liikmesriikide põhiseadusi, Euroopa Kohtu pretsedendiõigust ning neid otsuseid, mida on langetanud Euroopa Nõukogu ja kõik need faktorid ühiselt on viinud selleni, et nüüd ühendab Euroopat ka õigus ja väärtused. see on põhiõiguste kõige kaasaegsem kodifitseerimine kogu maailmas. võib-olla me ei ole seda piisavalt sageli öelnud, aga niimoodi see on. on olemas klassikalised äh, kodanikuvabadused, on olemas majanduslikud ja sotsiaalsed õigused ja loomulikult on olemas ka sellised õigused nagu andmekaitse, bioeetika, läbipaistvus haldusvaldkonnas ja ma arvan, et me tõesti võime selle harta üle uhkust tunda. loomulikult me peame selle ellu rakendama kõigi oma otsuste juures. see ongi põhjus, miks meie otsused, enne kui nad komisjonist väljuvad, analüüsitakse sellest aspektist, et kas nad on hartaga vastavuses viiakse läbi konkreetne mõjuhinnang põhiõiguste vaatenurgast. samuti vaatame seda, kas liikmesriigid Euroopa Liidu õiguste rakendamisel äh, kohaldavad hartat ning ma luban teile, et me ei salli mitte mingisuguseid äh, rikkumisi selle harta puhul Äh, kuidas nüüd parlament saaks sellesse protsessi sekkuda? minu arvates, kui te nõus olete, see oleks väga hea, et äh, koostataks iga-aastane raport äh, harta rakendamise kohta, me saame tihtipeale palju kaebusi, mina saan neid, teie saate neid, parlamendis esitatakse küsimusi nende, selle kohta. Te olete, te saate minult küsida siis äh, Te küsisite ka, kuidas on see harta kooskõlas Strasbourgi konventsiooniga, ma arvan, et me peaksime alustama läbirääkimisi, tuginedes siis mandaadile nii kiiresti kui võimalik. ma ei saa öelda kindlalt, millal need läbirääkimised lõpule jõuavad, aga ma hoian teid protsessi käigust kurgis. aitäh ja proua Benova, üks minut. aitäh, lugupeetud volinik Te olete oma kirjalikes vastustes öelnud, et te tahate kujundada tugevat Euroopat põhiõiguste valdkonnas, see on üks teie peamisi prioriteete ja te ütlesite, et te palute abi põhiõiguste ametilt selle prioriteedi elluviimisel. kas te olete nõus sellega, et see nõuaks ameti mandaadi laiendamist kolmanda samba asjade kaasamist, mis on nüüd, mis käivad nüüd samuti tavalise menetluse alla. või leiate, et Lissaboni lepingu jõustumisega selle agentuuri mandaat on juba laiendatud. Te ütlesite samuti, et te peate väga oluliseks reageerida kõigistele kaebustele, mis esitatakse Euroopa Liidu seaduste kohta seoses põhiõiguste hartaga Äh, mida te kavatsete teha selleks, et Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid põhiõigusi äh, rohkem ellu rakendaksid? aitäh ja nüüd on proua Reding, teil võimalus vastata. põhiõiguste amet on äh, väga oluline vahend. see amet analüüsib olukorda ning võimaldab meil oma tulevaste otsuste langetamisel tugineda usaldusväärsele alusele selleks, et mitte teha vigu, kui me otsuseid teeme. teiseks elemendiks on see, et on olemas terve rida vahendeid, mida me saame kasutada kodanike kaebuste läbivaatamiseks. Teie Euroopa Parlamendi saadikutena saate kaebusi oma valijatelt ma arvan, et sellised kaebused on väga olulised. petitsioonide komisjon, mis minu arvates on üks olulisemaid komisjone siin kojas, kunagi ma olin selle komisjoni esimees, see oli siis kakskümmend aastat tagasi. ja te tõesti saate aru, mis kodanikele muret valmistab ja loomulikult meil on ka veel ombudsman Äh, nende juhtumite jaoks, mis on seotud administratsiooniga ja haldusega ja ma arvan, et äh, see ongi, äh, me peaksime need kolm asja ühendama ja sam-, loomulikult saame kaebusi ka meie volinikud ja me peaksime siis selles iga-aastases raportis, mille me koostame, neid kaebusi analüüsima, vaatama, millised on peamised probleemid, mida tuleks teha ja siis me saaksimegi ühiselt siin kojas arutada, vaatamaks siis, kus on vaja raku-, rakendada meetmeid, me ei saa meetmeid rakendada igal pool, sellepärast et probleeme on lihtsalt nii palju. aga me peame tegema nende hulgast valiku ma ütlesin, et mina sooviksin väga kiiresti tegeleda selliste probleemidega, mis puudutavad abielu, vaba liikumist, elukohta, lahutust, lapsi, naiste õiguste rikkumisi, on väga palju küsimusi, mis peavad olema prioriteetsed ning kui me kokku tuleme, siis me peamegi välja valima just nimelt need valdkonnad, kus meile tundub, et vaja on rakendada konkreetseid meetmeid. aitäh, proua Angelilli nüüd aitäh! Äh, proua volinikukandidaat, ma olen alati hinnanud seda tähtsust, mille te olete omistanud äh, kodakondusele, nagu te teate, äh, ligemale kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest on nooremad kui kaheksateist aastat. möödunud õigus, möödunud mandaadi ajal te tulite välja ettepanekuga Euroopa strateegiaks vähemus, alaealiste õiguste alal Äh, te tahtsite äh, siis alaealiste ja laste õigused äh, viia sisse kõigisse Euroopa Liidu õigusaktidesse ja hoida ära igasuguse laste ekspluateerimise või kuritarvitamise. mul on väga konkreetne küsimus, milliseid praktilisi samme kavatsete te astuda selleks, et alaealiste õigusi tugevdada, pidades silmas siis nüüd seda, et Lissaboni lepingu ja põhiõiguste hartaga on teil selleks olemas õiguslik alus, niisiis, kuidas te kavatsete Äh, tegeleda selle üha kasvava probleemiga, äh, milleks on äh, laste röövimine, juhul kui nende vanemad on erinevate riikide kodakondsed. nii et, et ma loodan, et komisjon niipea kui võimalik tuleb välja õigusaktiga selliste röövimiste vastu ja samuti alaealiste seksuaalse ärakasutamise vastu, aitäh! kui me ei hooli lastest, siis me ei ole oma tööd korralikult teinud. lapsed on meie ühiskonnas kõige kaitsetumad, nad vajavad kõige rohkem abi ja eriti need lapsed, kellest keegi kunagi ei räägi, need nõndanimetatud nähtamatud lapsed, lapsed, kes on äh, tänavatel, kinnipidamiskeskustes, ma arvan, et äh, see on tõesti üks küsimus, millega me peame tegelema ning selles valdkonnas tahaksin ma tõesti Euroopa Liidu strateegiat tõhustada. nüüd konkreetsed meetmed, väga lühidalt jällegi. Äh, ma loodan, et me jõuame arutada neid juba siis, kui me räägime nende konkreetsest kohandamisest. kriminaalne laste röövimine. ma Äh, tahaksin sisse viia hoiatussüsteemi piiriülese koostöö raames äh, laste röövimine vanemate poolt äh, Brüssel kaks pluss liikmesriikide vaheline koostöö, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ettepanek, pärast seda, kui kahe tuhande kümnendal aastal me oleme analüüsinud Äh, tihtipeale läheb väga palju aega, enne kui sellistes küsimustes langetatakse kohtuotsus ja enne kui neid kohtuotsuseid kohaldatakse ja sellepärast on mul võimalik, äh, on plaanis vaadata, kuidas saab menetlusõigust rohkem harmoniseerida ja siis veel need olukorrad, kus vanemad on erinevate riikide kodanikud. Te teate, et siin on ka väga palju viivitusi ja siin ma tahaksin jällegi äh, panustada tõhustatud koostööle, sest nagu ma ütlesin, ei saa kauem oodata. seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine, inimkaubandus, äh, selles valdkonnas on mul samuti plaanis välja tulla direktiivi ettepanekuga, tehes seda siis tihedas koostöös Cecilia Malmströmiga kes äh, ka selle valdkonna eest vastutab. kõik need küsimused, äh, kui te sellega nõus olete, äh, püüan nende lahendusse kaasata ka lapsed. ma viin läbi siis avalikud konsultatsioonid ja edastan informatsiooni loomulikult lastele arusaadavas keeles samuti. ja teie saate siin ka oma panuse anda, aitäh, härra, vabandust, proua Romero. Senora komissaria proua volinikukandidaat. täna kuritegevuse üleilmastumise tingimustes puutuvad kodanikud kokku olukordadega, mis on täis vastuolusid. me kõik oleme võimalikud ohvrid ja samas oleme ka võimalikud kahtlusalused eriti kui vastame teatud profiilile, kui meil on tumedad juuksed, oleme pärit lõunapoolsetest riikidest, oleme moslemid. Euroopal ei ole usaldusväärsust, mille alusel nõuda Ameerika Ühendriikidelt rohkem koostööd justiitsvallas. Euroopa ei ole tõhus, meil on puud, meil on puudu koostööst, koordineerimisest ja selle hinna, selle eest maksavad kõrget hinda kodanikud. Euroopa ohvrikaitse äh, algatus, mille esitab Hispaania äh,, kas äh, on võimalik üles ehitada Euroopa õigusruumi ilma selleta, et ei parandata menetlusalaseid õigusi, nagu näiteks õigusabi, nagu näiteks äh, tõlgi juuresolek. ma arvan, et äh, põhiõiguste vallas valitseb suur ebakindlus. proua Reding tõepoolest, me peame olema tõsiseltvõetavad oma välistegevuses ja oma liidusiseses tegevuses ja just sellepärast ongi president andnud äh, mulle horisontaalsed ülesanded sellel voliniku kohal. ütlesin ka oma sissejuhatuses, et ma teen koostööd volinikega, kes vastutavad välissuhete eest välissuhetes meie tegevus on samal tasandil kui meie Euroopa Liidu sisestes suhetes. nüüd meil on harta ja see, et see on lahutamatu osa lepingust, see annab meile vahendi, mida meil varem ei olnud. nüüd on meil see vahend olemas ja me peame seda ka kasutama. nagu ma sissejuhatuses ka ütlesin, kasutame me seda äh, kuritegude suhtes, kui meil on olemas kahtlusalune. ja nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin, äh, seisame hea ka selle eest, et äh, hoolitakse ka ohvritest, sest siinkohal on meil vaja praktilisi meetmeid selleks, et abistada inimesi, ohvriabiorganisatsioonid peavad olemas, olema kõikides riikides ja neil peavad olema piisavad vahendid abi andmiseks ja võib-olla on meil vaja koguni spetsiaalseid organisatsioone koduvägivalla ohvritele, seksuaalvägivalla ohvritele. seda abi tuleb anda alates sellest hetkest, kui tu-, kuritegu on toime pandud, läbi kogu kohtumenetluse ning pärast Äh, koht, ka pärast kohtuotsust, nii et siin on tõesti vaja teha ära suur töö, kuid me peame selle töö tegema ära koostöös liikmesriikide valitsustega. suur tänu, proua Sofi Intvelt üheks minutiks. tänan, esimees. põhiõigused on Euroopa Liidu üks peamisi vastutusalasid ja ALDE ootab volinikult, et ta kasutaks kõiki õiguslikke instrumente selles vallas. proua Reding, kui teie nägemus tundub olevat minimalistlik ja passiivne Euroopa Liidu rollist inimõiguste osas, jättes selle kohtute ja liikmesriikide hooleks, kas te võiksite selgitada, kuidas te aktiivselt kavatsete rakendada põhiõigusi Euroopas, millist tegevust kavatsete te rakendada homofoobia, viha, kuritegude, ähm, seksuaalvähemuste suhtes, äh, ja, ja samasooliste partnerlus, partnerite suhtes. mida te kavatsite äh, arvamusvabaduse vallas, mida arvate artikkel seitsmeteistkümne rakendamisest dialoogist kirikute ja mittereligioossete ühendustega äh,? ja ma tervitan seda, et te ütlesite, et, et te kavatsite väga rangelt läbi rääkida PNR ja SWIFT küsimustes, kuid komisjoni liikmena olete ju toetanud andmeedastust, mis siis nüüd muutunud on? suur tänu äh,, proua Reding. jah, siin on nüüd kümme küsimust. ma üritan vastata paarile nendest. kõigepealt rääkides äh, andmete edastamisest, siin ruumis viibijad, kes on kä-, viibinud ITRE komisjoni koosolekutel, teavad väga hästi, et andmete säilitamise direktiivi osas olen ma võtnud sõna vastu, ITRE komisjon oli sel-, oli selle vastu ning telekomi ministrid olid samuti vastu. siseministrite nõukogu oli see, mis selle läbi surus ja ma loodan, et parlament järgmisel korral, kui tuleb langetada selline otsus, mõtleb tõsiselt järele, enne kui annab oma jah-sõna sellisele otsusele. kuid muus osas saan ma ainult korrata seda, mida ma olen juba varem öelnud, nagu ka muude küsimuste puhul. liikudes uue lepingu suunas alates esimesest detsembrist kaks tuhat üheksa näeme me asju horisontaalselt ja tagame, et põhiõigusi rakendatakse kõikides meie uutes ettepanekutes, mingit põhiõigusi rakendatakse liikmesriikides. kui liikmesriigid rakendavad Euroopa Liidu õigusakte. homofoobial pole Euroopas kohta, isikute vaba liikumine ei sea takistusi inimeste seksuaalsetele sättumustele. Euroopa Liidul ei ole mingit võimalust sekkuda abielu õigusesse liikmesriikides, kuid sekkuda on Euroopa Liidul võimalik siis, kui kodanik läheb ühest liikmesriigist teise, tuginedes tema õigustele. suur tänu, härra Saba Sogor, üheks minutiks. tänan. milliseid meetmeid kavatsete võtta tagamaks, et vastavalt Stockholmi programmile, mis puudutab põhilisi inimõigusi, tehakse lõpp igasugusele diskrimineerimisele vähemuste vastu Euroopa Liidu liikmesriikides ning kuidas tagada, et nende vähemuste liikmed, traditsiooniliste vähemuste liikmed võivad äh, kodanikena osaleda vabaduse, turvalisuse ja õiguse alas. suur tänu, proua Reding! ka selle küsimuse osas on meil kaks uut elementi uues lepingus. esimene on see, et artikkel kaks esmakordselt rõhutab vähemustesse kuuluvate isikute õigusi, mitte üldiselt vähemustesse, vaid, vaid see puudutab isikuid äh, ja nende individuaalseid õigusi. sellele võime lisada harta ja selle artikli kakskümmend üks. ma kavatsen toetada põhiõigusi Euroopa Liidu õiguse rakendamisel, kaasa arvatud siis, kui tegemist on liikmesriikide poolt Euroopa Liidu õiguse rakendamisega. Nendel kahel tasandil, kus me loome Euroopa Liidu õigust, äh, selle sisu osas ja siis, kui seda õigust äh, kohaldatakse. põhiõiguste amet etendab siin võtmerolli tema ülesanne on analüüsida toimuvat ja anda meile vajalik info. minu meeskonnas on üks inimene, kes hakkab vastutama vähemuste põhiõiguste kaitse eest, kes hakkab sege-, tegelema ainuüksi selle probleemiga. nii et teil, parlamendiliikmetel, on siin isik, kellega teil on võimalik suhelda, sest ma olen kindel, et igaühel teist äh, on äh, palju küsimusi. et ma tahaksin lahendada need küsimused äh, väga praktilisel viisil. ma tahan kasutada meie õigusakte, kui vaja ja kui hädavajalik, tuginedes äh, õigust, olemasoleva õigusele pakkuda välja uusi õigusakte. aitäh! ja järgmisena Renate Sommer, üks minut, palun. suur tänu, härra esimees, mis puudutab turvalisust äh, andmekaitse kontekstis, sellest te juba natuke rääkisite, puudutasite SWIFTi ja nii edasi, ma tervitan soojalt seda, et te tahate siin midagi ära teha. paari sõnaga rääkisite ka juba nendest kehaskänneritest ja mina tõesti arvan, et see masin läheb küll inimväärikusele vastu ja selle kasutamise vabatahtlikkus ei ole küll garanteeritud. meie kodanikke vaadatakse läbi justkui nagu kaupasid, mida veetakse lennukitega. Neid kahte asja ei saa aga võrrelda ja üldse kaupa ei vaadatagi nii karmilt läbi kui inimesi nüüd järsku lennujaamades inimesed äh, ostavad pidevalt asju ja nüüd on oht, et neilt võetakse need ära. kas te ei arva, et äh, kehaskännerid on äh, täiesti üleliigsed? kas ei ole mitte selline ülepeakaela otsustamine? reageerimine lihtsalt, kas see, kas tõesti jätame selle liikmesriikide otsustada või mitte, ei peaks seda lahendama Euroopa tasandil, proua Reding? mulle tundub, et me oleme seisukoha kehaskännerite osas öelnud väga selgelt välja kuid see on ainult üks osa kogu paketist. me räägime siin ka lennureisijate andmetest, SWIFT andmetest, kõik see, mis praegu äh, on ettevalmistamisel äh, ja mingil hetkel äh, töösse tuleb ja seega peame me praegu võtma väga selged seisukohad. meie vedajaks ei peaks olema hirm, vaid meie tegevuse aluseks peavad olema need väärtused, millele Euroopa Liit on üles ehitatud ja need väärtused peavad olema ka läbirääkimistel rahvusvaheliste lepingute osas Äh, kõige aluseks. ma olen täiesti nõus äh, teiega selles osas, et äh, ega inimkeha ei ole mingisugune suvaline kaubapakk. inimesel on väärikus ja kõik meetmed, mis võetakse, tuleb kõigepealt öö, ähm, öö, otsustada, arvestades seda, kas see austab inimese väärikust, privaatsust, kas on tagatud tervishoiunõuded kõik need kolm elementi tänaseks on aga proovimata, läbi proovimata, kuid on jõudnud äh, see küsimus siiski päevakorda ning ma üritan koos äh, kolleeg Cecilia Malmströmiga tagada see, et kõik need küsimused äh, tõstatataks enne, kui Euroopa Liit langetab ükskõik millise otsuse või teeb ükskõik millise ettepaneku selles vallas. suur tänu, järgmisena proua Kinga Könts, üks minut suur tänu. proua äh, volinikukandidaat, me teame, te olete pühendunud meeste ja naiste võrdsuse tagamisele, kuid samas, milliseid konkreetseid samme te kavatsete astuda selleks, et tagada liikmesriikides äh, täiemahuline tänaste direktiivide rakendamine ning võrdsuspõhimõtete ja mittediskrimineerimispõhimõtete rakendamine, eriti seda, mis puudutab äh, ränn-, rahvusvähemusi sisserännanuid ja diskrimineerimise vastase direktiivide osas näeme me pidevalt äh, kõige haavatamatute gruppide suhtes äh, reeglite rikkumist, näiteks nagu sisserännanugruppide ning rahvusvähemuste osas äh, härra äh, esimees ütleb, et saalist ei tohi segada kõnelejat. kahe tuhande üheksandal aastal võttis Euroopa Parlament vastu horisontaalse direktiivi mittediskrimineerimise osas. mida te kavatsete teha selleks, et tagada selle vastuvõtmine Euroopa Liidu seadusandlusena? ja mida kavatsete teha te selles osas, et ükski äh, rahvusriigi õigusakt ei oleks diskrimineeriv rahvusvähemuste osas? Äh, proua Reiding kahe minutiga mul kindlasti ei õnnestu teile siin täpselt äh, selgitada kogu meie tegevuskava seoses äh, mittediskrimineerimise direktiiviga, mis annab äh, uue võrdse kohtlemise õiguse ka muudes valdkondades kui tööturul see laieneb mitte ainult nii-öelda haavatavatele elanikkonnagruppidele, vaid mis on veelgi olulisem, äh, laieneb siis ka meie vanemale põlvkonnale, puuetega inimestele ja nii edasi ja nii edasi. nii et elemente on siin palju, mille osas edasiminekut on võimalik saavutada. ma tean, et parlament on suhtunud väga positiivselt äh, selle direktiivi suhtes sellesse direktiivi ja et äh, probleeme nõukoguga on aga veel palju see asi väärib äh, sügavamat arutelu. ma nopin äh, osad elemendid välja teie küsimusest, kuivõrd neid oli nii palju ja keskendun ainult äh, mustlasvähemuse küsimusele. põhiõiguste ametis tehtud uuring rõhutas seda, et mustlasvähemuse liige satub iga aasta vähemalt korra diskrimineerimise ohvriks seoses elamumajanduse ja tööturuga ja see on täiesti vastuvõetamatu, äh, arvestades põhiõigusi, mida me toetame. ma kavatsen selle teemaga hakata tegelema vägagi tõsiselt koos volinik Andoriga kasutame tõukefondide vahendeid selleks võib-olla natukene säästvamal viisil ja vaatame seda, mida on seni tehtud, näiteks äh, programm Acceder Hispaanias äh, kutsekoolituse osas võiks olla siin meile õppetunniks, sellised asjad, mis on juba ennast tõestanud, äh, võiksid olla, tulla kordamisele ka selles valdkonnas ja rassipõhise võrdse kohtlemise direktiiv on siin oluline kindlasti ja suhtlus äh, mustas kogukonna endaga. poliitika selleks, et ta saavutaks äh, konkreetseid äh, tulemusi tuleb välja kujundada aprillis Kordobas toimuval mustlaskogukondade tippkohtumisel ja sellest me kindlasti räägime selle komisjoniga veel hiljem. suur tänu, proua Reiding ja järgmisena saab sõna härra Wim van de Kamp härra esimees, Lissaboni leping kuulutab uut ajastust koostööks Euroopa Liidu liikmesriikide vahel õigusvallas ning kriminaalse õiguse vallas eriti. me oleme vägagi huvitatud sellest ühtsest äh, tegevusalast, sest me tahame tagada suurema turvalisuse meie kodanikele ja, ja vähem ja piirata kurjategijate vabadust. tooge meile palun välja kolm konkreetset algatust, mis on teil plaanis ette võtta kriminaalõiguse osas selleks, et Euroopa oleks kodanike jaoks ohutum. suur tänu, proua Reiding! ma arvan, et ma juba oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, mis tuleb ära teha ja rääkisin väga konkreetsete sõnadega, e, kuid see on muidugi ka väga keeruline. E, tsiviilõiguse vallas on jah, lihtsam edasiminekut saavutada ja paljud elemendid ongi juba äh, ellu viidud kuid eh, nii lihtne, kui see on tsiviilõiguse vallas, eh, sama raske on ta kriminaalõiguse vallas, kus eh, subsidiaarus, subsidiaarsuse küsimus on vägagi oluline. Euroopa Parlament, teil on küll roll, kuid ka rahvusparlamentidel on konkreetne sõnaõigus. lisaks sellele saavad liikmesriigid blokeerida nõukogu, komisjonis võetud otsuseid nii et sellepärast tuleb olla natukene ettevaatlik minu meelest selles vallas. me ei saa kiirust-, me ei tohiks kiirustada. õigus ise sajab mulle siin kaela. me peame tõesti äh, kaaluma ja vaatama, kuidas me asjaga edasi liigume vastastikune tunnustamine üks nurgakividest ning äh, ka eksekvaatori menetluse tühistamine on oluline, sellel ei ole praegust mõtet ja meil peab olema konkreetne algatus ka pangakontode avalikustamise osas ja Rooma kaks küsimus, tuleb tagada see, et see nii-öelda õigusturism ei ole enam võimalik, sest et see on vägagi kahjulik, need on väga tõsised küsimused, need tuleb läbi rääkida rahvusparlamentidega, liikmesriikidega ja võib-olla te võiksite olla abiks mulle siin just nimelt suhtlemisel rahvusparlamentidega. härra Lambrinidis, teil on üks minut. suur tänu, äh, volikogu kandidaat Reding. umbes kuu aega tagasi ühe suure interneti ähm, teenusepakkuja direktor ütles, et äh, kui teil ei ole mitte midagi varjata, siis teil ei peaks olema ka põhjust karta seda, et ettevõtted äh, teie andmeid kai-, äh, kasutavad. mina ütleksin, et kui teil ei ole mitte midagi varjata oma elus, siis teil ei ole ka tegelikult nagu päris elavat elu. meil kõigil on midagi varjata, kas see puudutab siis meie erasuhteid, elustiili või poliitiliste vaadete küsimust või tervishoiuküsimusi ja tõsiasi, et me neid õigusi, neid võimalusi kasutame läbi interneti, ei tähenda seda, seda, et valitsused või eraettevõtted võiksid pidevalt jälgida seda, millesse me usume. kas äh, te olete ka veendunud, nii nagu Euroopa Parlament oma äh, dokumendis kahe tuhande neljandal aastal on nõudnud, et äh, need õigused tuleb piirata kui andmete avalikustamine rikub otseselt internetikasutaja privaatsust rahvusparlamentidel, rahvusvalitsustel ja eraettevõtetel on praegu märksa suurem võimalus neid andmeid kasutada kui eraisikutel endal. proua Reiding. jah, ma olen härra asepresidendiga nendes küsimustes väga palju koostööd teinud, seda siis, kui arutelul oli parlamendiga telekomi pakett. seesama küsimus oli vägagi päevakorras ja äh, härra asepresident, teil on võib-olla veel meeles ja kui meeles, meeles ei ole, tuletan meelde, et äh, me rääkisime sellest, et õigused, äh, mis on juba tagatud eraelu puutumatuse osas, jäävad äh, rakendamata mõne liikmesriigi poolt näiteks mõni eravõte selles liikmesriigis ähm, on äh, neid andmeid kuritarvitanud, siis ma olen võtnud endale vastutuse kanda, ma näiteks viisin äh, Ühendkuningriigi äh, kohtu ette selles kurikuulsas Form juhtumis, kus kasutati eraettevõtte poolt üksikisikute andmeid ilma nende heakskiiduta. ja reegel on väga selge, tuleb kõigepealt kodanikule anda teadlik Äh, äh, eelheakskiit andmete kasutamisele. praegu seda internetimaailmas jah, alati ei äh, järgita. minu kolleeg Nelli Kroos on nüüd see, kes selle portfelli üle võtab, kuid õigusküsimuste volinikuna on muidugi mul ka see vastutus seadus parandada nii, et andmekaitse oleks tagatud ja andmekaitse on täna väga selgelt ja konkreetselt välja toodud uues lepingus ja öö, uskuge mind, ma kavatsen üksikisikute kaitsele asuda. Natalja Kriisbek, teil on üks minut. tänan, mul on väga hea meel, et meil on nüüd volinik, kes tegeleb põhi, põhiõigustega, justiitsküsimustega. soovin edu selles raskes töös koostöös muidugi meie parlamendiga, et Euroopa võiks olla otsusekindlam, järjest rohkem kaitsta, järjest rohkem õigusi. Te rõhutasite seda, et Luksemburgi Euroopa Kohus ning Euroopa Inimõiguste Kohus Strasbourgis täiendavad teineteist. Te mainisite artiklit kuus. minu küsimus on väga konkreetne, üsna tavaline küsimus samuti. millal Euroopa Liit peaks teie meelest täielikult liituma Euroopa Inimõiguste konventsiooniga? sest äh, liitumine on tähtsam kui lihtsalt sümbol, sellega kaasnevad ka kohustused. nüüd tsiviilõiguse vallas kodanikud peavad olema kindlad, et nende õigused on kaitstud ning menetluslikud tagatised tuleb, tuleb äh, garanteerida, millised on konkreetsed meetmed, mida, mida te tahate välja pakkuda, kuidas suhtute vastastikusesse äh, tunnustamisse, kõnelejad äh, katkestati. proua Reding. ma ei oska teile öelda, millal me alustame läbirääkimisi me alustame niipea, kui, kui pea meil on läbirääkimiste mandaat olemas, ehk siis õigus ja kohustus neid läbirääkimisi pidada ning see kohustus on väga selgelt kirjas artiklis kuus meie lepingus. nii et asi ei ole, küsimus ei ole selles, kas me seda teeme. jah, me teeme seda muidugi peame tegema koostööd, kaks kohut peavad tegema omavahel koostööd tasakaalustatud moel. me tahame tugevdada neid kohtuid inimõiguste küsimustes, me ei taha neid nõrgendada. Luksemburgi kohus peab jääma selleks, mis ta on olnud aastakümneid. see tähendab, see vahend, see institutsioon mis on meil aidanud äh, kujundada Euroopa õigust meie kodanike ja ühtse turu heaks. Nende kohtute äh, lähendamine peab neid tugevdama. see ei saa olema lihtne. tegemist on rahvusvahelise lepinguga, mis vajab ratifitseerimist mitte ainult äh, kahekümne seitsmes liikmesriigis, vaid ka teistes Euroopa Nõukogu liikmesriikides. ja siin on, on oodata läbirääkimisi, mis võivad olla keerukad. ma teen äh, siin tihedat koostööd meie õigustalitusega ning äh, Euroopa Kohtuga Luksemburgis ning samuti vastutava äh, volinikuga välissuhete osas aitäh ja nüüd härra Protasevitš, teil on üks minut aega. aitäh. esimees äh, ja proua volinik ma tahaksin tõstatada küsimuse, mis puudutab nõndanimetatud kodanike algatusi, mis toodi sisse Lissaboni lepinguga. minu arvates ei ole see mitte ainult uus ja väga oluline õigus Euroopa Liidu kodanike jaoks, vaid ka oluline samm selles suunas, et Euroopa tõesti inimestele lähemale tuleks, kuna see võimaldab inimestel otsesemalt osaleda Euroopa Liidu otsuste kujundamisel kuidas te kavatsete need algatused kodanike jaoks toimima panna, millised on teie seisukohad, kuidas seda õigust siis tegelikkuses saaks teostada, aitäh! proua Reding, teil on nüüd võimalus vastata. kodanike algatused on uueks elemendiks Äh, mis on tõesti sisse toodud äh, uue aluslepinguga. Äh, sellest võib saada väga oluline vahend, mis võimaldab kodanikel oma häält kuuldavaks teha. samas võib sellest saada ka väga oluline, väga ohtlik vahend, kui algusest peale ei ole selgeks tehtud, millistes küsimustes kodanikel on võimalik vastust saada. kui kodanikud näiteks ütlevad meile, et nad soovivad surmanuhtlust. Nad soovivad, et surmanuhtlus Euroopas jälle sisse viiakse, siis vabandage väga, põhiõigused on Euroopa üheks põhiosaks ja seda ei saa muuta, isegi mitte kodanike algatuste kaudu. see on põhjus, Äh, miks enne, kui kodanikealgatusest saab tegelikkus, peame me selgeks tegema, millised on tingimused ja millised on reeglid selleks, et need kodanikealgatused tõesti oleksid positiivseks elemendiks, elemendiks, mis näitab meile, kus on võimalik edasi liikuda, kus on võimalik reegleid muuta, kus on võimalik neid paremaks teha kus me saame ära kasutada teisi vahendeid selleks, et lahendada neid probleeme, mis on. nii et, et mina püüan nii kiiresti kui võimalik paika panna need tingimused, milledel kodanike algatusi võib äh, kasutada ja siis, ja see on ülimalt tähtis äh, nii minu jaoks kui ka teie jaoks, et me kasutaksime ära neid kommunikatsioonivõimalusi, mis meil on, selgitamaks kodanikele, mis on kaalul. ja teie peate öö, seda tööd tegema ka oma valimisringkondades, te peate informeerima oma valijaid nendest algatustest, nii et, et meie ees on tõesti väga suur töö. aitäh ja nüüd härra Manfred Weber, teil on üks minut Äh, lugupeetud volinikukandidaat, meil on siin juba kuus kuulamist toimunud, toimunud ja ma tahaksin äh, olla pisut kriitiline. vastustes ei ole eriti palju sisu ja seetõttu ma tahaksin teid õnnitleda ja öelda, et te olete suutnud anda väga sisukaid vastuseid ning äh, tõesti väga kiiresti asja iva kallale läinud, nii et, et äh, ma tõesti tänan teid selle eest ja ma loodan, et te olete veel pikka aega volinik. nüüd Stockholmi programm, Lissaboni leping, nende mõlemaga seonduvad väga suured võimalused, me räägime õiglase kohtusüsteemi, õigussüsteemi loomisest Euroopa Liidus, uue süsteemi loomisest. kui kindel te olete selles osas, et see meil järgmise viie aasta jooksul õnnestub, et meil tõesti on ühtne õiglane kohtusüsteem, aitäh. proua Reding, palun. meil on liikmesriikides väga palju õiglaseid kohtusüsteeme, ärgem seda unustagem. nii et, et me ei alusta nullist aga me tugineme sellele, mis sajandite jooksul meie liikmesriikides on juba loodud. nüüd on meil välja kujunenud aga uus tegelikkus, nimelt kodanikud liiguvad ühest riigist teise ning seega me ei saa õiguskindlust enam enesestmõistetavaks pidada, ei ole enam päris selge, milline õigus kehtib, milline kohus on pädev. meil on vaja mitte üksnes neid vahendeid, mis võimaldavad eh, otsuseid langetada, need peavad muutuma tugevamaks ja meil on vaja, et kodanikud oleksid teadlikud sellest, mida me teeme ja millised on nende õigused. Eh, iga kolmas kodanik, kui teda diskrimineeritakse, ei tea, millised on tema õigused. ja see on tõesti kahetsusväärne niisiis äh, ma usun, et para-, lisaks kõigele sellele, mida ma juba olen öelnud ja mida äh, ma olen siin rõhutanud, äh, nimelt vajadust reformida meie piiriülest tsiviilõigust selleks, et meil oleks tõesti ka kriminaalõiguses tõhusam otsuste vastastikune tunnustamine selleks, et Äh, siis erinevast, äh, erineva kodakondsusega partnerite õigusi arvestatakse, kui need inimesed liiguvad ühest riigist teise või tahavad elama asuda mõnes teises riigis, tahavad lahutada kõigi nende teemadega tuleb tegeleda ning paralleelselt sellega me peame äh, pöörama väga suurt tähelepanu ka äh, teavitamisele, me peame kodanikele ütlema, millised on nende õigused ja millised on nende võimalused, kui neid õigusi rikutakse, äh, millised on siis võimalused nende õiguste maksma panemiseks, sellepärast et kui inimesed ei tea oma õigustest, siis neil tegelikult neid õigusi ei ole ja selles valdkonnas me peame palju ära tegema tulevikus. aitäh ja lõpetuseks saab sõna härra Rosario Crozeta üheks minutiks. komisjoni eesmärkide hulgas järgmiseks viieks aastaks peaks olema ka õiguskoostöö tugevdamine võitluses organiseeritud kuritegevusega. kuidas te kavatsete Äh, hoolitseda selle eest, et meil tõesti on olemas korralik Euroopa protokoll, prokuratuur, milliste ettepanekutega on teil plaanis välja tulla, äh, tugevdamaks demokraatlikku kontrolli Eurojusti üle, äh, näiteks kas või parlamendi poolt kooskõlas Lissaboni lepinguga? võitluses kuritegevusega, milliste ettepanekutega tulete te välja selleks, et tunnustataks vastastikku äh, kuritegevusest saadud varade konfiskeerimist ja nende varade kasutamist sotsiaalseteks eesmärkideks. milliseid ettepanekuid on teil plaanis teha, tagamaks, et kogu Euroopa Liidus oleks ühtne äh, hüvitussüsteem kuritegude ohvritele? volinik. Teil on täiesti õigus ka Lissaboni lepingus on väga selgelt välja toodud see, et meie eesmärk on, et Eurojustist äh, kasvaks välja Euroopa prokuratuur. mul ei ole praegu aega põhjalikult vastata sellele küsimusele Äh, siiani me oleme keskendunud põhiliselt äh, rahalistele aspektidele, ma arvan, et eelseisvatel kuudel ja aastatel tuleb meil arutada seda, kas see kõik on piisav või peaks astuma sammukese kaugemale. Äh, lepingud näevad võima-, ette võimaluse seda sammu kaugemale astuda ja tõesti, kriminaalõiguse valdkonnas meil tuleb kaasata ka liikmesriigid, meil on vaja ka rahvusparlamentide toetust. mina isiklikult olen seisukohal, et oleks äärmiselt oluline, kui see äh, prokuratuur saaks tegeleda kõigiga, mis, kõigi küsimustega, mis puudutavad piiriülest tõsist kuritegevust, näiteks äh, kas või pedofiilia, see võiks olla üheks näiteks, kus meil tõesti tuleks tugevdada meie koostööd selleks, et lahendusi leida. kriminaalasjades on alati kaks elementi. kõigepealt eh, inimene, kes on selle kuriteo sooritanud või on oletatavasti selle kuriteo sooritanud, sellel inimesel on põhiõigused demokraatlikus süsteemis me peame seadustest kinni pidama äh, kui, kuni inimest ei ole veel süüdi peetud ja siis süüdi, süüdi mõistetud ja kui ta on süüdi mõistetud, ka siis on tal veel põhiõiguseid, mille, millest tuleb kinni pidada, see tihtipeale unustatakse ära. teiselt poolt on jällegi ohvrid. ma ei soovi, et me nendest niisama mööda minnes ainult räägime, meil peaks olema ka paralleelsed Äh, tõsised süsteemid, mis äh, siis pööravad tähelepanu ka nendele, kes on sattunud ohvri rolli. aitäh. Äh, katkestamine ei ole lubatud lugupeetud saadik, teil ei ole võimalik küsimust esitada. no no, the coordinators meeting The coordinators meeting have a range äh, koordinaatorite kohtumisel on kokku lepitud, kes sõna saab, palun äh, käituge viisakalt, pidage reeglitest kinni nagu kõik teisedki. We thank you so much, Mrs Reding and all äh, suur aitäh, proua Reding, täname teid teie koostöö ja mõistmise eest, suur aitäh! ja nüüd läheme kuulamise teise osa juurde, nii et, et ma tuletaksin teile meelde, et libekomisjoni liikmed, kes te siin kohal on, kell kuus toimub meil siis kohtumine, kus me arutame tänast kuulamist ja enne seda pool kuus on siis koordinaatorite kohtumine. aitäh koostööst ja nüüd annan istu-, selle kuulamise juhatamise üle härra Leenele. Good. Good. Thank you, President. It's been a pleasure, an honor. We'll look forward to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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde bitten, dass wir daamid ja härrad, ma palun, et me jätkaksime oma tööd, jätkaksime selle kuulamisega ja läheksime kohe siis asja juurde ja kõigepealt minu avasõnad meil on jäänud ainult äh, kolmkümmend minutit äh, aega kõikide mm, komisjonide jaoks ja ma kinnitan äh, Naisõiguste Komisjonile, et nendele jääb piisavalt aega, me ei röövi teilt ühtegi minutit. ma teen oma sõnavõttu väga lühida, tooksin välja ainult selle, et õigusasjad on otsustanud kuula-, õigusasjade komisjon on korraldada kuulamise natukene teistmoodi kui Kodanikevabaduste komisjon. me oleme otsustanud, et äh, küsimuse esitamiseks äh, on aega üks minut äh, volinikukandidaadil kaks minutit vastamiseks, kuid on võimalus ka esitada lisaküsimus, kuid see peab tõesti puudutama siis esialgset küsimust, see ei saa puudutada mingisugust muud teemat. ja üks minut jääb ka siis jätkuküsimustele vastamiseks volinikukandidaadil. vot need on siis need reeglid, mis kehtivad nüüd kuulamisel. suur tänu, proua Reiding, volinikukandidaat äh, meiega liitumast, tervitan teid oma komisjoni nimel ja annangi teile kohe sõna teie avasõnadeks ja sõna ongi teil. suur tänu, härra esimees, austatud parlamendisaadikud. just nimelt teie komisjonis arutatakse meie ühenduse põhimõttelisi õigusküsimusi Need puudutavad äh, siis Euroopa äh, seadusandluse rakendamist ja tõlgendamist, puudutab see tsiviilõigust, äh, menetlusõigust. nagu te teate, mina ei ole advokaat, aga ma hindan väga kõrgelt teie juriidilist ekspert-, teadmisi ja kui lubate, siis ma kasutaksin seda, neid ekspertteadmisi järgnevatel aastatel ära. kuid äh, ma olen juba kakskümmend aastat olnud tegev Euroopa poliitikas ja olen seaduse ähm, loomet näinud äh, väga lähedalt ja mul on ka praktiline kogemus Euroopa Liidu seadusandluse rakendamisega. ja minu jaoks on meie riikide ülene õigussüsteem kogu selle ühenduse südameks. seda liitu ei hoia koos ei politsei, ei sõjavägi, see ei ole jõuga koos hoitud ühendus, vaid seda hoiab koos ühtne reeglite kogu, mida tuleb austada, rakendada ja jõustada härra esimees, tegemist on äh, Walter Hallsteini sõnade kohaselt Rechtsgemeinschaftiga ehk õigusühendusega. see on õigusriigi põhimõtetel öö, äh, baseeruv ühendus. selle ajalugu on juba pikem kui viiskümmend aastat. Need saavutused õigusvaldkonnas on ajaloolised. seda sellepärast, et äh, õigussüsteemid on erinevad, kuid Euroopal on olnud võimalus nendest erinevustest luua midagi tugevamat, luua õigusvaldkonnas seesama ühendus mitmekesisuses, mis on meie loosunguks. jah, meil on kakskümmend seitse erinevat õiguskorda, eh, traditsioonid on erinevad, kuid meil on üks eh, rahvuste riikide ülene Äh, seaduste kogu, seda tänu sellele, et me oleme teineteiselt õppinud, teineteised ära kuula-, teineteise ära kuulanud, teineteise süsteemidest õppinud ja sellega kujundanud uue ja nii mõneski aspektis tugevama süsteemi. miks ma sellest räägin? räägin sellepärast, et äh, see peaks olema alati selleks aluseks, mille põhjal me edasi liigume. komisjon on see, kes äh, esitab seaduseelnõud, Äh, parlamendi koda ja nõukogu on need, kes neid ettepanekuid parandavad ja meie siis komisjonina peame tagama selle, et äh, ka tegelikkuses neid äh, seadusakte rakendataks. ja me austame seejuures alati oma äh, liikmesriikide erinevaid õiges, õigussüsteeme. sellest oleme me rääkinud juba enne kuulamist, et see on kõige olulisem just nimelt äh, kriminaalõiguse osas, kus meie pädevus on alles väga värske, kus rahvusparlamentidel on ka sõna kaasa rääkida ja kus äh, liikmesriikide valitsused võivad hädapidurit tõmmata. nii et tõesti, siin peame me äh, leidma öö, vajaliku konsensuse tsiviilõiguse ja äriõiguse osas võite mulle lootma jääda, et ma esitan äh, uusi seaduseelnõusid siis, kui see on vajalik ja kus see tugevdaks siseturu toimimist. Äh, näiteks tsiviil- ja äriõiguse valdkonnas peame me näitama üles kõige suuremat ambitsiooni me ju oleme huvitatud, et äh, Euroopa ettevõtted, kes järgivad Euroopa seadusandlust, saaksid üle bürokraatlikest tõketeks, et ähm, nende kulud väheneksid, me saame nii aidata kodanikke oma igapäevaelus, eriti kui nad kolivad ühest riigist teise või käivad äh, poes äh, üle piiri. see aitaks meil kindlasti üle tu-, saada ka finantskriisist sest siseturu toestamine on kõige parem vahend tagamaks kiire paranemine ja siseturg äh, kannab endas eeliseid, kui äh, me suudame sellele äh, taha üles ehitada ka ühtse õigusala. parlamendi omaalgatuslikud raportid on nõudnud uut seadusandlust selles valdkonnas. paljud nendest mõtetest võivad osutuda kaalutavateks ja kujunevadki kindlasti aruteluallikateks lihtsalt sellepärast, et see on mõistlik. on mõistlik eksekvaatori menetlus tühistada, sellepärast et see läheb kodanikule maksma kaheksasada kaks eurot lihtsalt õiguskuludena. see ei ole mõistlik kuid muidugi tuleb tagada ka teatavad äh, äh, nii-öelda turvanõuded, nii et need kaks asja peavad käsikäes käima. teiseks, esitatud on ettepanek sekkub härra esimees, teil oli ainult ku-, öö, äh, aega neli minutit, aga juba oleme rääkinud peaaegu kuus, nii et võtke jutt kokku. jah, teen lühidalt, ütleb äh, äh, proua Reeding nüüd äh, meie süsteem liiklusõnnetuste äh, osas ei ole vastuvõetav, äh, igal aastal toimub pool miljonit liiklusõnnetust mõne teise riigi kodanikega liikmesriikides. meil on vaja keskenduda majanduskriisile, kuuskümmend protsenti võlgadest on sissenõudmata riigiülestes juhtumites, meil on vaja lepinguõigusega midagi ära saavutada, seda koos tarbijaõigust arvestades. siin on mul teatav vastutus saavutada tasakaal, nende kahe vahel see tasakaal on väga oluline. Te teate, et ma olen alati toetanud äh, tarbijaõiguste äh, alal tugevat seadusandlust, ma jätkan seda ja äh, see on poliitiliselt väga oluline. seda raamatut ma otseselt rea, rida-realt läbi ei ole lugenud, kuid olen läbi lehitsenud, see on väga äh, hea töö, mis on tehtud ning see on Euroopa tsiviilkoodeksi embrüoks. ja ma tõesti loodan nii ka tulevikus ja veel kord, Ameerika Ühendriigid on alustanud just nimelt äh, ühtsustatud äh, ärikoodeksida, koodeksida, koodeksiga, miks meie ei võiks alustada nüüd sellest, et saavutada siseturg ja nii edasi. härra Lene sekkub jällegi Äh, saate aru, et me oleme vägagi äh, huvitatud ja meeldib ka meile see, mida te räägite, aga aega on meil vähe, nii et jätkame küsimustega ja kõigepealt saab sõna härra Tadeusz Tšefka Rahvapartei nimel. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować volinik, äh, kõigepealt tahaksin ma teid tänada selle sissejuhatava sõnavõtu eest et te pöörate tähelepanu parlamendiliikmetelt tulevatele algatustele ja tahate muuta need õigusloomealasteks algatusteks, see oleks tõesti kõigile väga kasulik. Äh, meil on esimene ettepanek, möödunud aasta lõpul soovis parlament äh, määruse ettepanekut äh, Äh, näiteks sellistes küsimustes, mis puudutavad abielu ja vanemate vastutust, äh, meil oleks vaja selles valdkonnas tõhusa, tõhusamat koostööd, nii et, et arvestataks rohkem lapse õigustega. oma kirjalikus vastuses te ütlesite, et te olete valmis eh, tulema välja ettepanekuga tõhustatud äh, koostööks oma mandaadi esimestel kuudel tegemist on väga olulise avaldusega, aga ma tahaksin teilt küsida, kas on veel ka muid võimalusi, muid lahendusi, mida te silmas peate, arvestades seda suluseisu, mis nõukogus on tekkinud ja mis peaks aset leidma siis, kui te sellise tõhustatud koostööettepanekuga välja tulete, aitäh! I do not mulle ei meeldi äh, see, kui Euroopa äh, arendab tõhustatud koostööd, kui on ainult seitse liikmesriiki, mis sellist koostööd soovivad ja ülejäänud mitte. iga kord, kui võimalik, üritan ma siiski saavutada seda, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki liiguvad koos ühes suunas. aga kui ma näen, et väga olulises küsimuses, nagu näiteks Rooma kolm, kus ei ole Äh, võimalik sellist üksmeelt saavutada, siis tõepoolest võib-olla ei ole muud võimalust edasiliikumiseks. Äh, ma olen enne juba arve maininud. igal aastal umbes kolmsada viiskümmend tuhat uut äh, abielu, kus partnerid on erinevate riikide kodanikud, igal aastal ka kuskil sada seitsekümmend tuhat lahutust Äh, see tähendab et, et üheksateist protsenti siis äh, kõigist äh, lahutustest on sellised segaabielud ja sellega kaasnevad väga palju probleemid, just eriti abielu nõrgemale osapoolele, probleemid lastele. ma arvan, et meil ei ole muud võimalust, kui kasutada siin tõhustatud koostööd, kümme liikmesriiki on seda palunud, ma arvan, et neil on õigus ja me teeme seda. ma loodan, et vahepeal liikmesriigid tõesti mõistavad, et me suhtume sellesse küsimusse tõsiselt ja liituvad meiega. ja mina omalt poolt teen tõesti kõik, et need teised liikmesriigid ka toe-, liituksid, et neid ei oleks kümme, vaid kakskümmend ja lõpuks kakskümmend seitse. nii et, et hakkame juba midagi tegema ja ärgem oodakem. suur aitäh, härra Svjevka, täiendav küsimus. volinik Te ütlesite, et kümme riiki palusid seda tõhustatud koostöömenetlust. Teie soovite, et neid riike oleks rohkem. kas teil on plaanis sisse viia mingeid muudatusi oma esialgsesse ettepanekusse, aitäh? see on üks asju, millega kavatsen kohe tegelema hakata, kui te kinnitate mind minu ametikohale praegu äh, ma rääkisin lihtsalt üldisest äh, tegevussuunast, äh, ma ei ole käsitlenud veel kõiki üksikasju, teen seda väga kiiresti, ettevalmistav töö on tänaseks tehtud ja tuginedes sellele eeltööle ma siis langetan otsuse, ma palun äh, kõiki parlamendiliikmeid, kellel on selles valdkonnas kogemusi, äh, edastada mulle oma seisukohti, seda võib teha ka mitteametlikult, äh, sellest oleks väga palju abi. ma tõesti sooviksin, et see Euroopa kodanike jaoks niivõrd oluline küsimus lahendataks niivõrd kiiresti kui võimalik Äh, selline äh, sobivama õigussüsteemi valimine niimoodi, et kannatab abielu nõrgem osapool, on väga suur probleem ja seda meil, äh, meil tõesti ei ole vaja jätta inimestele sellist muljet Euroopa Liidust. aitäh, härra Rapkai järgmisena. aitäh, proua Reiting Äh, üks Saksa ajaleht äh, kirjeldas teid äh, eile kui väga šarmantset ja vägagi tahtejõulist daami, aga ka kui daami, kes on väga ettevõtlussõbralik. miks nad seda ütlevad? Nad ütlevad, et te tegelete põhiliselt majandusküsimustega, siin ajalehes öeldakse, et et teist ei oodata just palju võrdsuse ja diskrimineerimise vallas, kui sellised lahendused võiksid ettevõtetele probleeme valmistada. ma tean, et ka teised komisjonid tegelevad selle teemaga, aga tuleme siin ka näiteks tarbijakaitse juurde, tööandjate, töövõtjate vahelised probleemid, kaasotsustamine, töövõtjate vahel, erinevates liikmesriikides on erinevad normid, nii et, et kuidas te reageeriteks, reageeriksite sellele, mis ajalehes öeldi? endise ajakirjanikuna ei hakkaks ma kunagi kritiseerima oma kaasajakirjanike tööd, aga kui see Äh, ajakirjanik oleks pöördunud telekommunikatsiooniettevõtete poole, ilmselt oleks nad saanud teistsuguse vastuse, nad oleks öelnud, et nad ei ole minuga sugugi rahul selle rändluse äh, määruse seoses, määrusega seoses. Äh, ma tahaksin öelda, et ei pea olema ühe poolt ja teise vastu, vaja on tasakaalu. meil on siseturg, kus inimestel on vaba liikumise õigus meil on olemas ka põhiõigused ja äh, õigus äh, mitte olla diskrimineeritud. siin nende asjade vahel tuleb leida tasakaal. ühes Saksa ajalehes äh, ma, see on mul kuskil isegi siin kaustas vahel olemas, aga ma nägin seal väga huvitavat teaduslikku analüüsi Äh, mille oli koostanud üks Saksa ülikool. selles analüüsis oli öeldud, et nendes tööstusharudes, kus on üsna palju naisi, puuetega inimesi ning äh, nõndanimetatud diskrimineeritud inimesi, need ettevõtted saavutavad paremaid tulemusi. niisiis ma usun, et selline tasakaal meie ühiskonnas vajab säilitamist, mõnikord tuleb pöörata tähelepanu äh, siin ettevõtluse aspektile, mõnikord tarbija aspektile ja te võite olla kindlad, et tarbijate õiguste direktiivi osas äh, võtan ma täiel määral arvesse tarbijate õigusi. ma tean seda kriitikat, äh, mis on tulnud, ma võin teile öelda seda, et kui me tuleme välja tarbijaõiguste direktiiviga ja tarbijad leiavad, et neid äh, on petetud, siis me võime selle direktiivi unustada, me peame alati leidma tasakaalu kõigi huvide vahel ning mina kavatsen seda teha. järelküsimus? Äh, selle šarmantsuse osas ma olen teiega nõus, te olete seda tõestanud aga te rääkisite tarbijakaitsest ja see on tõesti väga oluline. Äh, selles äh, valdkonnas ähm, on äh, selline probleem, et kas me soovime sellist kõige madalamal tasandil ühtlustamist või me soovime, et see ühtlustamine toimuks palju kõrgemal tasandil. Äh, telekommunikatsiooni eest vastutava volinikuna olen ma viimasel viiel aastal mm, olnud tunnistajaks ja samuti olen ma tunnistanud äh, volinikuna, kes siis näiteks äh, on kokku puutunud interneti vahendusel toimuva piiriülese kaubandusena, et kui ei ole miinimumharmoniseerimist, siis ei ole võimalik üldse midagi luua nii et, et piiriüleste ettevõtete huvides tegelikult ei olegi see, et oleks ainult harmoniseerimine miinimumtasandil, kodanike usaldus on võimalik saavutada ainult siis, eh, kui neil tõesti on võimalus oma piiriüleseid õigusi eh, kasutada online eh, kaubanduse vallas, me oleme seda juba näinud, et see just nimelt ei toimi piiriüleselt, kuna tarbijatel puudub usaldus, nii et, et ma usun, et täielik harmoniseerimine on vastuseks sellele küsimusele samuti tean ma, et me peame pöörama tähelepanu äh, seaduste kvaliteedile ja kaitsetasemele ning ma tegelen ka, kui me hakkame seda teemat äh, äh, arutama teiste seadusandjatega ja me leiame koos teie ja nõukogu praktilise lahenduse. Danke, hea kolleeg Baldassar. suur tänu. Alla Baldassare proua volinik, oma sõna sissejuhatuses ütlesite, et üks teie prioriteet on luua kodanik Euroopa. ja seega näete ette ka konkreetseid meetmeid selleks, et edendada kodanike õigusi nende igapäevaselus ja kaitsta neid õigusi Euroopa Liidus nagu vaba liikumine, isikutevahelised suhted või siis kaubandustehingud. minu küsimus puudutabki just seda valdkonda tuleb arvestada erinevate liikmesriikide õiguskultuuri, erinevaid õigussüsteeme. kõik liikmesriikide elanikud peaksid äh, äh, saama kasu õigusaktide vastastikusest tunnustamisest. Äh, autentsed dokumendid ei ole kõikide notarite käsutuses kõikides liikmesriikides ja seega ma tahaksin teada, millised on meetmed, mida te kavandate eh, selleks, et eh, õigusakte vastastikku tunnustatakse, mitte ainult notariaalseid akte, mis on autentsed, vaid eh, see kehtiks kõikide analoogsete dokumentide kohta, mis eksisteerivad liikmesriikides. probleemid Euroopa, üheks probleemiks Euroopa Liidus on, et kodanikud ei tunne oma õigusi. kui te loete Ramassuuri raportit, siis te näete, väga palju konkreetseid näiteid selle kohta, miks see ei toimi. ja ma usun, et kui me tahame kodanike Euroopat, siis me peame selle väga praktilist laadi probleemi lahendama. aastal kaks tuhat kaheksa kutsus Euroopa Parlament üles äh, äh, horisontaalsele lähenemisele vastastikuse tunnustamise osas ja täna me tõesti lähenda, läheneme sellele tunnustamisele jupphaaval. me alustasime sellega, minu kolleeg, kes praegu on volinik, on alustanud piiriüleste pärimisküsimustega, üle-euroopalise pärimistõendiga. see on väga hea viis asjale lähenemiseks ja mina tahaksin veelgi edasi minna ka teiste dokumentidega kuid mitte ülalt alla lähenemisele tuginedes. ma tahaksin kõigepealt korraldada avaliku konsulteerimise kõikides nendes küsimustes selleks, et kuulda poliitikategijatelt, aga ka, ka, ka tööstussektorilt ja kodanikelt, mida nemad vajavad ja muidugi erialainimestelt samuti, kes kõige paremini on asjaga kursis. ja sellele peaks järgnema konkreetne tegevus jätkuküsimus, härra Padassaare. jah, täiendav küsimus. kas lahenduseks ei võiks olla Euroopa amet, mis tagaks aktide legitiimsuse? sest äh, nii või teisiti tuleb ju ühisnimetaja leida kõikide nende dokumentide osas mida Euroopa Liidus kasutatakse, kas see tunduks teile mõistlik lahendus? Uh, see on üks paljudest võimalustest. see ei peaks olema tingimata uus institutsioon, ma ting-, ma ei poolda tingimata mõtet, et tuleks luua uusi administratiivseid organeid, ma arvan, et see muudab asja raskemaks, mitte kergemaks, kuid ma uurin seda võimalust, kui see on või-, kui seda on võimalik teha nii, et me tugineme mõnele olemasolevale institutsioonile ja väga, kui seda on võimalik teha väga praktilisel, maalähedasel viisil, siis ja kui see aitab probleemi lahendada, siis jah, just sellepärast meil ongi vaja seda avalikku konsultatsiooni, selleks, et ähm, ideid meiega jagatakse, et neid oleks võimalik arutada nende teostatavuse ja praktilisuse seisukohast. Dankeschön, Frau Geringer, die Öden. suur tänu, proua Geringer, Ödenberg. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin väljendada tunnustust teile, teie töö eest nagu telekomi pakett, mis on olnud väga suur saavutus. minu küsimus on järgmine Äh, autoriõiguste küsimus teadmistepõhises majanduses. Äh, detsembris kaks tuhat üheksa komisjon lubas, et ta tuleb välja üldise strateegiaga intellektuaalse omandiõiguste küsimuses. kuidas teie volinikuna, äh, tegeledes justiitsküsimustega, kodanikuvabadustega, kuidas te näete tulevikus autoriõiguste arutelu? kuidas te taga, uute tasakaalu Euroopa Liidu tasandil autoriõiguste ja kõne, sõnavabaduse vahel? Tribunal Konstitutsiini uznana za äh, see Prantsuse põhiseaduslik kohus hiljuti tõlgendas seda kui põhiseaduslikku õigust. internetile ligipääs, äh, internetis on vaja uusi autoriõigusi arvestades selle tähtsust meelelahutuses. milline on teie strateegia interneti autoriõiguse suhtes? millised on teie ootused ja kuidas kavatsete seda konkreetset ajaraamistikku paigutada? kogu arutelu, mis puudutab ligipääsu internetile ja autoriõigusi, oli väga elav siin parlamendis ma toetasin, nagu te teate, parlamenti artikli sada kolmkümmend kaheksa arutelus, mis puudutas uusi internetivabadusi. see oli väga raske lahing, kuid meil õnnestus saavutada lepitusel see, et see nõukogus vastu võeti. see tähendab see, et, et see uus internetivabaduse säte on, on suur samm edasi Euroopa kodanike vabaduste jaoks. see on nüüd asja üks külg, kuid teine külg on, kuidas nüüd tagada äh, loojatele tasu maksmine nende loomingu eest. ja siin on ka arutelu näidanud, et seda ei ole võimalik teha vanade instrumentidega nagu vanas maailmas. meil on vaja kaasaegseid ja tõhusamaid viise kaitmaks intellektuaalset omandit ja kunstiloomingut ja ma olen alati kaitsnud põhimõtet, et et õiguslik pakkumine piiriüleselt peab olema olulisem kui repressioon. muuseas, karistamine ongi praegu Euroopa õiguses juba välistatud, sest antud otsuses tehti väga selgesõnaliselt selgeks, et kolme löögi seadus nagu Prantsusmaal, sellest ei saa kunagi, see ei saa kunagi osaks Euroopa õigusest. täiendav küsimus. E, suur tänu, täiendav küsimus. on samuti seotud sama teemaga Euroopa Liit peab praegu läbirääkimisi võltsitud Äh, toodete üle, mis on osa põhiõigustest Euroopa Liidu kodanike silmas pidades. mis on teie arvamus selle kokkuleppe osas, kas selles peaksid olema sätted, mis äh, karistaksid mittekaubandusliku iseloomuga võltsimisi? mul on väga hea meel, et te ütlesite, et Prantsuse lahendus ei ole teenäitajaks Euroopa Liidule, ma arvan, et me peaksime seda tõesti tunnistama. nagu ma olen juba varem selgitanud mitu, mitmel korral selle arutelu käigus, asjaolu, et Euroopa Liidul on nüüd lepingu osaks põhiõiguste harta, tähendab seda, et kõik komisjoni ettepanekud peavad läbima mõjuhinnangu põhiõigustele vastavuse osas. see on horisontaalne vastutus, mille on mulle andnud komisjoni president. see tähendab seda, et ka meie rahvusvaheliste lepingute osas, äh, mis, mida me kavatseme sõlmida, mis tulevad ka parlamendis arutlusele, äh, saab see küsimus olema prioriteetne. mis puudutab kriminaalõiguse alaseid instrumente võitlemaks võltsingutega, siis ma kavatsen teha koostööd kolleeg Ceciliaga ja teha, ja pakkuda välja direktiivi, mis tegeleb ähm, äh, võltsingute äh, kriminaalkorras karistamisega, kuid internetist äh, mahalaadimine ei ole võltsimine. seega me peame võtma küsimused arutlusele ükshaaval võltsimine, interneti kasutamine, mahalaadimine, need on erinevad küsimused. meil on mitu võimalust saavutada tasakaal kahe olulise õiguse vahel, eraelu, õigus eraelule ja õigus omandile. see tuleb esile mitmetes õigusaktides, mida me tahame vastu võtta, me peame langetame raskeid otsuseid ja peame saavutama tasakaalu. suur tänu, ma tean, et sellistele rasketele küsimustele on küll sellise väikese aja jooksul väga raske vastata, kuid äh, me peame ikkagi kõikidele saama andma võimaluse küsimuse esitada, tõenäolis. suur tänu, härra esimees, suur tänu, volinikukandidaat, ka teile nii tänaste vastuste eest, aga ka äh, nende varasemate kirjalike vastuste eest. Te olete seni Äh, andnud meile äh, väga hea ülevaate sellest äh, nii-öelda lapitekist, ma räägin sellest positiivselt õigussüsteemide erinevuste kohta ja sellest, et meil on ühtne süsteem ja küsimus on sellest, et kuidas seda terves Euroopas teadlikustada meil on ju tegelikult kakskümmend seitse õigussüsteemi, mida me ürita, üritame ühendada läbi rakendusseaduste, meil on erinevad äh, lepinguõigused ja te ütlesite täiesti õigesti, et tuleb äh, autentsete dokumentide osas edasiminekut saavutada abielulahutuste puhul äh, ja nii edasi kuigi me teame väga hästi, et tavaõigus tuleb kõrvale jätta, kuivõrd see on väga raske kuid välja ei jää mitte ainult tavaõigus, vaid välja jäävad ka kõik Euroopa need kodanikud, kes on kasutanud äh, õigust elada tavaõigus äh, nendes riikides, kus kehtib tavaõigus. kas tegemist tõesti saab olema Euroopa tsiviilõiguse äh, sellise süsteemiga, mis on ka lihtsasti mõistetav kodanikele? parlamendi asepresident on naelapea pihta löönud ma olen öelnud äh, seda lauset maha juba ka varem, et õigus on tagatud ainult siis, kui inimene teab, et tal on teatud õigused. üks äh, kolmest kodanikust on äh, probleemide korral täiesti teadmatuses oma õiguste kohta ja vot see on väga suur puudujääk. ja siin tuleb midagi ette võtta. ma tean, kui raske see on ma olen äh, rääkinud äh, sellest asjast äh, meie nii-öelda informatsiooniametkonnaga Luksemburis, kes tegeleb meie trükistega, tagamaks selle, et kõik meie seadusaktid oleks kõikides riikides kättesaadavad ja sellega käiks kaasas ka lihtne kokkuvõte, mida oleks kodanikel lihtne lugeda see protsess on käima lükatud ja aastast kaks tuhat üksteist selline portaal peaks kodanike jaoks avanema. nagu te teate, tegeleme ka e-õiguse portaaliga. töö lükati käima juba kas aastal kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse, ma täpselt ei mäleta, no ütleme, kaks tuhat seitse esimene selle töö konkreetne tulemus äh, on näha aastal kaks tuhat üksteist. ja aastaks kaks tuhat neliteist peaks olema paigas ka portaal, kus on võimalik äh, konkreetsetele päringutele ka vastused saada. näiteks, kus oleks võimalik äh, allkirja tuvastada ja nii edasi. et selle asjaga me tahame mm, kindlasti äh, suuremaid tulemusi saavutada. ja kui tõesti tahame jõuda selleni, et, et kodanikudel on vaja mingisugust dokumenti, et ta see, teaks, kust ta selle saaks. teine asi muidugi on see, et äh, kodanikud peavad olema teadlikud oma õiguste kohta ja see ongi kogu see kodakondsuse element minu portfelli juures ja ma tõesti tahaksin ära kasutada kommunikatsioonivahendeid vahendina kodanike teadlikustamis, teadvustamiseks nende õiguste kohta. ja selleks on mõistagi mul vaja Euroopa Parlamendi koostööd, sest teie peate oma valijaid informeerima nende õiguste kohta ju samuti. ja on väga palju Briti kodanikke, kes elavad välismaal ja kes on sattunud raskustesse ja tahavad mingisugust lahendust saada ja ka neid tuleb aidata suur tänu! Äh, mul ei ole selle kommunikatsiooni osa kohta küll midagi öelda, kuid te ei vastanud siiski sellele teisele vihjele, mille ma tegin. nimelt see, et kuivõrd lähenemisviisid on niivõrd erinevad ja kuivõrd äh, kasutatakse ilmselt potentsiaalselt seda süvendatud koostööpõhimõtet ja väga suur hulk äh, Euroopa Liidu kodanikest tsiviilõiguse süsteemist välja ja terve suur tavaõiguse traditsioon jääb välja. signaalid on praegu kõige suuremat äh, muret tekitavad, kui, kui see on olnud viimase kümne-üheteistkümne aasta jooksul, kus mina olen siin parlamendis istunud ise ütlesite ka, et võimalus äh, luua kahekümne kaheksas süsteem, mis siis oleks äh, äh, kahekümne seitsmest liikmesriigi süsteemist kõrgemal ja et kodanikul tekib võimalus see kahekümne kaheksas valida, oleks üks huvipakkuv võimalik lahendus. kuid see arutelu ei ole veel lõpule jõudnud, see, see arutelu praegu käib äh, see on pooleli ja nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, mina ei ole jurist ja ma olen seega vägagi äh, huvitatud sellest, et kõik juristid, kes täna siin saalis istuvad või teiega koostööd teevad, saaksid mind aidata ja et komisjon jõuaks õige lahenduseni. ma võin teile kinnitada, et peadirektoraat, mille etteotsa ma loodetavasti teie nõusolekuga asun, on täis häid juriste, minu enda ametkonnaski on neid üsna mitu ja ma tõesti loodan, et me leiame üheskoos need lahendused, mis Euroopa kodanikele on kõige positiivsemad, sealhulgas hõlmab see siis ka neid kodanikke, kes elavad riikides, kus tavaõigus on kehtivamas. tavaõiguse süsteem on muidugi austusväärne ja traditsiooniline süsteem, mis ei tohiks sugugi kõrvale jääda. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Sebastian Valentin Bodu suur tänu! suur tänu, volinikukandidaat, äh, toetust äh, avaldamast Euroopa ärikoodeksi kohta, kuid äh, enne, kui me jõuame selle konkreetse dokumendini, tahaksin eritada küsimuse, esitada küsimuse samast valdkonnast, aga natukene pragmaatilisema. millised on teie referentsraamistiku alased ettepanekud? kas te selgitaksite täpsemalt, millised on teie kavatsused äh, Äh, võimaliku kahekümne kaheksanda äh, lepingu, kahekümne kaheksanda lepingu õiguse süsteemi loomiseks ja ka milline on teie ajakava, konkreetsed sammud, mida te ette näete oma eesmärkide saavutamiseks Euroopa lepinguõiguse osas? uues peadirektoraadis esimest korda laua taha istudes nägin ma üsna mitut äh, eksemplari sellest raamatust, see on seesama referentsraamistik. Äh, selle osas äh, on palju tööd ära tehtud, teiegi panustasite sellesse ja ma nüüd tahaksin seda tööd ära kasutada, oleks väga kahetsusväärne, kui see raamat jääks ainult ülikoolide lugeda. see kõik peaks rakenduma ja sellepärast on mul plaanis äh, kokku panna ekspertide rühm, kes kahe tuhande kümnenda aasta jooksul siis tegeleksid äh, selle töö sisuga, mis on tänaseks ära tehtud ja siis juba kahe tuhande kümnenda aasta suvel selle ekspertrühma töö tulemuste põhjal äh, esitan ma teatise mis omakorda siis kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks peaks meid viima õigusaktini, mis on ka äh, siis äh, kodanikeni toodud. Te-, tegeletakse praegu tõlgiga, praegu on, see on ainult inglise keeles saadaval, äh, tulemas on inglise ja, vabandust, saksa ja prantsusekeelsed tõlked, loodetavasti see töö jätkub ja komisjon kindlasti aitab neid selles töös, nii et seda kõike tehakse siis paralleelselt juba seni tehtuga. Äh, lisaküsimus, muuseas, äh, te räägite akadeemikute tööst, aga kuidas te kavatsete kaasata parlamendi selles ekspertrühmade töös? proua Reding Äh, teatis, mis tuleb välja aastal kaks tuhat kümme suvel, on võimalus parlamendile tegelema hakata nende elementidega ja nad saaksid siis meile rääkida, kuhu me peaksime edasi liikuma. ja sellepärast ma alustaksingi teatisest, mitte otsuse eelnõust kohe, sest et ma tõesti arvan, et enne kui me jõuame konkreetsemate ettepanekuteni, on vaja äh, kõik teadmised koondada, mitte ainult äh, akadeemikute teadmised koondada, vaid ka praktikute omad. kõik kohtunikud ja juristid süsteemist väljaspool, poliitikud, et nad kõik jagaksid oma teadmisi ja kogemusi ja sellest ühtsest kogemuste ja tar-, äh, teadmiste pagasist jõuaksime siis kõige paremini rakendatava õigusaktini ma tean, et varem sellist asja ei ole tehtud, kuid minu meelest oleks kahetsusväärne, kui, kui sellega ei tegeletaks. nagu ma ütlesin, mina ei ole kindlasti see kõige targem selles küsimuses, mul on teie abi vaja ja häid tulemusi on meil hädasti vaja, sest et see on Euroopa tsiviilkoodeksi alguseks ja selleni me ju tahame üheks hetkeks jõuda. suur tänu ja proua Lichtenberger! Ähm, ja herzlichen Dank! aitäh! mina tahaksin tõstatada teema, mis puudutab üsna palju Euroopa Liidu usaldusväärsust, eriti siis, kui jutuks tuleb Euroopa Liidu õiguste rakendamine liikmesriikide tasandil. me oleme saanud kodanikelt palju kaebusi aga üha vähem algatatakse rikkumismenetlusi, eriti kui me kõneleme näiteks keskkonnaõigusest. selles valdkonnas on väga vähe tehtud ja tehakse üha vähem, aga tegemist ei ole ainsa valdkonnaga, kus selline probleem esineb. kuidas on teil plaanis tagada, et äh, rakendamine ja rakendamise järelevalve saaks prioriteediks? meil on olemas institutsioonide vaheline kokkulepe, kas me ei peaks kaaluma ka väga konkreetseid poliitilisi samme selleks, kuidas komisjon ja parlament antud valdkonnas saaks koostööd teha? ja kaasata siia loomulikult ka petitsioonide komisjoni, mis mängib väga olulist rolli selles kontekstis. niisiis, kuidas me saame tõesti tagada selle, et direktiivid õigesti ellu rakendatakse ja peetakse kinni nende rakendamistähtaegadest. lugupeetud saadikul on täiesti õigus, ei piisa sellest, et meil on olemas äh, õigus Euroopa, seadus Euroopa tasandil, kui seda ainult osaliselt liikmesriigis äh, rakendatakse. muide, see on üks põhjusi, miks ma telekommunikatsioonivolinikuna olen kasutanud määrusi ja mitte direktiive. sellepärast, et äh, niimoodi on võimalik tulemusi saavutada palju kiiremini ja neid tulemusi saavutatakse ühel moel kogu Euroopas. ma tean, et nüüd ma hakkan tegelema teises valdkonnas, mis on palju tundlikum Äh, kriminaalõiguses ei saa kunagi hakata määrusi kasutama, aga vaatame, mida on võimalik tsiviilõiguse vallas saavutada. ma olen lubanud, et ma teen seda, kui te soovite, et ma seda teen. ma nimelt olen lubanud, et ma tulen siis kord aastas teie ette raportiga põhiõiguste küsimus kohaldamise kohta, kuidas need on siis leidnud rakendamist nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil ning siis koguda kokku kõik need kaebused, mis ma olen saanud nii petitsioonide komisjonilt, mida te ise olete saanud, mida on saanud Euroopa Komisjon, mida on saanud ombudsman, neid analüüsida ja selgitada niimoodi välja, kuidas me peame edasi liikuma ja ma võin teile öelda, et ma ei kõhkle, äh, kui on vaja algatada rikkumismenetlus. seda ma olen teinud viimase kümne aasta jooksul. ma ei karda. Äh, isegi suurtele liikmesriikidele ei öelda see oli väga hea vastus, vähemalt esmapilgul. aga kas seda võib siis tõlgendada niimoodi, et tulevikus, kui kõneks, kõne alla tuleb nende mm, küsimustega tegelemine, mis käivad ühenduse õiguse alla või parlamendiliikmete poolsed küsimusi esitatakse, kas me saame siis ka konkreetsed vastused, sest eh, eh, niimoodi ei ole see siiamaani päris hästi toiminud meil parlamendina on ülesanded, komisjonil on ülesanded, lõppude lõpuks meie oleme ühenduse õiguse kaitsjateks. Äh, möödunud paari nädala jooksul on äh, president äh, Barroso volinikukandidaadid korduvalt kokku kutsunud ja me oleme just nimelt selliseid küsimusi arutanud härra Barroso on väga selgelt mõista andnud, et Äh, parlamendi roll äh, nüüd, äh, tuginedes uuele lepingule, on veelgi olulisem kui varem ja see nõuab otseseid vastuseid parlamendi küsimustele. ma võin teile hetkel lubada asju sellest vaatevinklist, nagu mina neid näen. viimase kümne aasta jooksul ja küsige nendelt komisjonidelt, kellega ma olen koostööd teinud, ma olen alati olnud kohal äh, kui parlament on soovinud minuga midagi arutada, ma olen alati palunud parlamendil asju minuga arutada, kui mulle tundus, et mul on vaja parlamendipoolset panust ning parlamendipoolsed küsimused on küsimused, millele tuleb vastata väga kiiresti, sellepärast et teie olete otsene side kodanike ja Euroopa poliitika vahel äh,. kolleeg äh,, härra Karim, volinikukandidaat ühelt poolt te ütlete, et teile ei meeldi, kui Euroopa koos edasi ei liigu, aga teisalt äh, ei ole te suutnud rahuldavalt vastata äh, selles osas, mis puudutab komisjoni suhtumist ja komisjoni menetlusi, et tihtipeale see sunnib siis tavaõigust järgivaid riike lihtsalt kõrvale jääma äh, koostööst Euroopa partneritega Te ei ole sellele küsimusele absoluutselt vastata. ma viitaksin Lissaboni lepingule, see näeb ette vabadusel, õiglusel ja turvalisusel rajanevat ala, kus austatakse erinevaid õigussüsteeme ja õigustraditsioone liikmesriikides. oma kirjalikus vastuses küsimustele ja oma tänases sõnavõtus ütlete te, et kavatsete Euroopa lepinguõiguse alustest üle minna Euroopa tsiviilkoodeksile. kas selline tsiviilkoodeks ei hakka üldse arvestama tavaõiguse traditsioonidega, mis eksisteerivad paljudes liikmesriikides? on oluline, et ka seda õigust kaitstakse ja edendatakse. mulle teeb erilist muret see, mis puudutab praegu testamente ja pärimist ning Brüssel üks määrust Äh, Stockholmi programm ei näe ette lepinguõiguse või tsiviilkoodeksi harmoniseerimist. Teie tahate minna sellest programmist kaugemale ja kust te olete selleks mandaadi saanud? ma arvan, et ma võin äh, öelda seda, mida ma juba ütlesin proua Volise sarnasele küsimusele vastates. me peame arvestama kõigi liikmesriikide olukorda ning jõudma sellisele lahendusele, mis äh, pakub tasakaalu kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile. ja see ongi põhjus, äh, miks ma olen selle koodeksi osas teinud ettepaneku esitada teatis ma olen ära kuulanud ka ekspertid, teen selle pärast seda, kui olen kuulanud ära eksperti arvamuse, kus on siis esindatud ka tavaõiguse riikidest pärit eksperdid, aga lõppkokkuvõttes me peame langetama ühise otsuse eh, või tegelikult mina ei languta otsust, mina tulen välja ettepanekuga selles osas, kuidas me peaksime edasi liikuma niimoodi, et kodanike õigused, kui nad lähevad välismaale, siiski eh, leiavad arvestamist nüüd see konkreetne küsimus testamentide kohta. ma tean, et Ühendkuningriigi äh, õiguses on äh, see, sellega kaasnenud konkreetseid probleeme ja neid konkreetseid probleeme on arvestatud selles töös, mida äh, komisjoni ettepaneku osas siiani on tehtud nii et, et me võtame arvesse selle Briti kodaniku probleemid, kes elavad välismaal. kui ma hästi mäletan, aga ma ei ole päris kindel, ma olen ainult eh, üheksakümmend viis protsenti kindel, siis eh, inimesed eh, võivad ise valida, kas nad tahavad, et nende kohta kehtiks siis Briti süsteem või selle liikmesriigi süsteem, kus nad parajasti elavad. nii et, et see töö on tegelikult veel käimas täiendav küsimus. see küsimus, millele te viitate, on äh, elu, elukoha definitsiooniga kaasnevad probleemid. Äh, kas teie vastuste põhjal volinik võib järeldada, et kui te hakkate tulevikus ettepanekuid tegema kriminaalseaduse ja äh, tsiviilõigused, kas te siis arvestate ka kõigis liikmesriikides läbi viidud mõjuhinnanguid? ma ei tea, mida te mõtlete selle liikmesriikide mõjuhinnangu all. meie viime alati läbi kaks mõjuhinnangut. ühe puhul me arvestame kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi süsteeme e, ja kui teie küsimus käis selle kohta, siis minu vastus on jah, ja siis meil on veel täiendav mõjuhinnang, mis puudutab põhiõigusi et, et see siis äh, on see täiendav element, mida meil siiani ei ole olnud, aga näiteks on ka põhiõigused, mis näevad ette vaba liikumist ja ka neid õigusi tuleb kaaluda. aitäh, äh, härra Berlingeer, palun. Äh, volinikukandidaat meil on Lissaboni leping, meil on Stockholmi programm, mõlemad on väga olulised meetmed Euroopa õiguskorra loomiseks. nagu te ütlesite, kodanike teadlikkus oma õigustest on äärmiselt oluline, samuti on äh, juurdepääs süsteemile. samuti on oluline ka äh, liikmesriikide õigusorganite mentaliteet Äh, see puudutab siis juriste. mida on teil plaanis teha selleks, et juriste selle eesmärgi saavutamiseks ette valmistada? kas äh, te kavatsete selleks rohkem investeerida kui siiani? millised poliitikad ja toetused on ette nähtud võrgustikele ja teistele struktuuridele, mis praegu olemas on? kuidas te kavatsete kaasata liikmesriike ning äh, liikmesriikide koolitusorganeid selles ettevõtmises, kuidas te tagate seda, et ka äh, teadusringkondade äh, teadmised ja oskused saavad ära kasutatud juristide ettevalmistamiseks ja kuidas te saavutate, et on olemas vastastikune usaldus ja vastastikune tunnustamine, mida me kõik soovime? lugupeetud saadikul on täiesti õigus, vastastikune usaldus on midagi sellist, mida ei saa ülevalt peale suruda Äh, see usaldus sünnib, äh, kui äh, inimene ühes riigis on teadlik sellest, milline on õigus teisest riigist ja ta teab, et see inimene, kes õigusväris teises riigis töötab, teeb oma tööd südamega. see on see alus, millele me oma töös tugineme, see on ka põhjus, miks siis, kui ma olin haridusvolinik, nõudsin ma, et tõhustataks Erasmuse programmi, et ülikoolid äh, ka magistriprogrammide raames näiteks pakuvad ühist magistridiplomit lihtsalt sellepärast, et kui inimesed, kes on äh, olnud erinevates ülikoolides, on töötanud erineva vaimulaadiga professoritega koos mõned aastad, kui nad lähevad oma koduriiki tööle tagasi, siis neil säilivad kontaktid ja see saab anda väga olulise panuse. seetõttu mul on veel plaanis, aga loomulikult ma pean vaatama, kuidas seda plaani ellu viia. Äh, mul on plaanis äh, siis selline Erasmuse programm kohtunikele, et kohtunikud tunneksid kohtunikke teistes riikides paremini, et nad tunneksid teiste äh, riikide õigussüsteeme paremini, sest ainult niimoodi saame me luua selle tõelise vastastikuse tunnustamise äh, siis äh, antud valdkonnas tegutsejate vahel. niisiis äh, plaanis on tugevdada olemasolevaid võrgustikke, meil on olemas kohtunike võrk, meil on olemas õigusalane foorum. Ähm, meil on äh, plaanis äh, veel täiendavaid meetmeid ja me tõesti tahame tõhustada kohtunike ettevalmistust ning äh, tõesti ma tuginen selles osas nendele ülikoolidele, väga headele ülikoolidele, mis meil Euroopas on, me tahame neid ühendada, edendada vahetusi nende vahel, koostööd, see kõik oleks väga oluline. lõppkokkuvõttes, kes teab, võib-olla võiks isegi luua Euroopa Õigusakadeemia, aga see oleks äh, rohkem nagu teiste akadeemiate võrgustik. aitäh! Erasmus või midagi sarnast on kohtunike jaoks olemas aga see puudutab ainult äh, võib-olla ühte kohtunikku tuhandest ja see on ainult piisake meres, arvestades seda, kui palju kohtunikke on ja kõik need koolitused, mis liikmesriikides ja Euroopa võrgustike raames on äh, ellu viidud, tuginevad äh, õppetundidele justkui me käsitleksime inimesi, kes juhatavad kohtuid just nagu õpilasi. võib-olla peaks kogu selle mõtte kutseõppe osas äh, uuesti läbi vaatama ja alustaks võib-olla äh, nendest kogemustest, mis äh, kohtunikel on seal, kus nad tegutsevad. võib-olla oleks meil vaja uut koolitusvormi täiskasvanute jaoks. see oleks just ülesanne, millega selline õigusakadeemia tegeleks, aga nagu te õigesti ütlesite, mida iganes me ka ei teeks, kas või Erasmuse raames, isegi kui meil on rohkem kui miljon äh, õpilast, kes on äh, Erasmusesse kaasatud, arvestades seda, kui palju õpilasi üldse on, siis on ta ikkagi ainult piisake meres. nii et, et äh, me peame seda kõike tõhustama, aga kui me tõhustame praktilist koolitust, siis ei maksaks unustada ka akadeemilisi uuringuid ja näiteks kui vaadata Itaaliat, ma mõtlen siin Firenzele näiteks, kus me tõesti äh, pea, saame tõhustada uurimistööd, mida me õigussüsteemide ja kohtusüsteemide osas teeme. ja see aitaks leida vastuse ka meie Briti kolleegide küsimustele, kellele teeb muret tavaõiguse positsioon. nii et, et meil tõesti on vaja teadlaste teadmisi siin, et äh, edasi liikuda Äh, proua Lichtenberger. vabandust, proua Tšain, ma arvan, et me kõik oleme nõus, et äh, parem teavitamine ning Euroopa äh, avalik arvamus on väga oluline. ma arvan, et me peaksime silmas pidama teavituspoliitik-, koostööd õigusvaldkonnas. õiguskomisjoni liikmena kahetsen ma seda, et meedias pööratakse palju tähelepanu teistele teemadele ja mitte sellele, millega meie tegeleme. ma arvan, et me peaksime püüdma palju tõhusamalt äh, oma tegevust tutvustada, ma tean näiteks, et libekomisjon on kehaskännerite küsimuses väga palju tähelepanu pälvinud võib-olla te võiksite meile natukene üksikasjalikumalt rääkida, milliseid konkreetseid äh, algatusi te plaanite äh, perekonnaõiguse vallas lisaks Rooma kolmele ja kuidas teie endise ajakirjanikuna hindate neid menetlusi, äh, mis aitaksid kodanikke nende igapäevaelus ja kuidas meedia tähelepanu selliste teemade vastu äratada? minu kogemused selles valdkonnas, nojah Äh, alati on väga äh, kohutav hakata rääkima oma kogemust ja ka muud ei saa teha, ma olen olnud ajakirjanik ja ma tunnen ennast ikka ajakirjanikuna. ei ole võimalik äh, head lugu kirjutada, kui seda lugu ei ole. kõigepealt on vaja fakte, on vaja head lugu ja alles siis saab selle loo kirjutada seetõttu ma just ütlesingi, et võib-olla äh, selle tsiviilkoodeksi osas me ei vääri väga palju meedia tähelepanu, ma vabandan, härra Leene, aga perekonna asjades me selle tähelepanu tõesti saame, kui me alustame äh, konkreetsetest inimestest, näidetest konkreetsete inimeste kohta, kui me toome näiteid selle kohta, Äh, mis juhtub siis, kui näiteks inimesed soovivad abielluda, ma rääkisin siin juba sellest dokumendist, mis on vajalik selleks, kui Soome kodanik tahab abielluda, aga samasugust dokumenti ei ole olemas näiteks Suurbritannias, mida sellises olukorras peaks tegema? või eh, kui me kuuleme neid kohutavaid lugusid laste röövimisest või sellest, kuidas eh, nõrgem osapool abielus eh, lihtsalt on nurka surutud, sellepärast et valitakse siis lihtsalt sobiv kohus, sobiv õigussüsteem. me peame kõigi selliste asjadega tegelema ning me peame neid edastama. me peame alustama Äh, pro-, kodaniku probleemist, mille oleme lahendanud ja kuidas me selle probleemi lahendamine, see on ainus viis, kuidas äh, inimesi teavitada ja ma arvan, et sellist teavitust tuleb teha väga palju, ma tean, et naisõiguste Äh, ma näen, et naisõiguste komisjoni liikmed hakkavad äh, ka siia saali juba tulema. näiteks me peaksime tegelema sellise teemaga nagu vägivald naiste vastu. milliseid meetmeid me rakendame, tuginedes nendele probleemidele, mis on olemas. me peame kõigepealt äh, juhtima tähelepanu probleemile ja siis ütlema jah, Euroopa Liit tõesti hoolib kodanikest, jah, parlament teeb midagi kodanike heaks Need on need lood, mis tõesti ajalehtedesse jõuavad, me peame looma aluse nendeks lugudeks selleks, et need lood ka meediasse jõuaksid. täiendav küsimus. ma, ma tean, et see töö, mida meie siin komisjonis teeme, on heades kätes ja loodetavasti pöörate te meie tööle ka palju tähelepanu ja mitte ainult libekomisjoni pädevuses olevatele asjadele, asjadesse. me teame, et te olete ka kommunikatsioonivolinik, aga äh, kuidas te tagaksite siin erapooletuse, nii et, et, et, et kõik volinikud äh, tõesti annaksid oma panuse, me räägime siin piirjoontest erinevate portfellite vahel. me peame hoolitsema selle eest, et, et teie tegevust äh, ei hakataks piirama, sellepärast et mõni teine volinik, äh, näiteks kommunikatsioonivolinik, soovib teha midagi muud. ma pean hoolitsema selle eest, et see kommunikatsioon hakkaks toimuma konkreetsemalt Teil siin saalis on piisavalt kogemusi selles valdkonnas, paljud teist on äh, osalenud Euroopa valimistel ja mis oli see asi, mille, millest kõik kodanikud olid kuulnud, see oli rändlus, sellepärast et kodanikud ise kogesid seda äh, oma igapäevaelus. ja iga Euroopa Parlamendi saadik igal, igal konkreetsel volinikul on lugusid rääkida selle kohta, mida nad on aidanud saavutada ja me peamegi sellest kodanikele kõnelema. meil on vaja sellist tegevusepõhist kommunikatsioonikampaaniat. samuti peame me kodanikele üldiselt seletama, mida Euroopa nende heaks teeb. tegemist on rohkem horisontaalse küsimusega Äh, see puudutab nii vaba liikumist, sotsiaalküsimusi, keskkonnaküsimusi, äh, iga volinik äh, omab oma lugu, mida siin jutustada ja kommunikatsiooni peadirektoraat on see, kes need lood kodanikele edastab, nii et kodanikud nendest aru saavad. Antonio Lopez Isturis, bitte. Antonio Lopez Isturis. proua volinikukandidaat, suur tänu! tänu teie pikaajalisele kogemusele Euroopa Liidus teate kindlasti, et meie komisjon tegeleb siseturu küsimustega, Euroopa kodanike muredega, mis on sellega seotud. õigusloomelised algatused on meie tähelepanu keskmes, mis on kodanike huvides, ja komisjon ei ole mitte alati kodanike huvide kaitseks tegutsenud. arvestades rahvastiku vananemist, milliseid konkreetseid samme on teil kavas astuda selleks, et reageerida Euroopa Parlamendi algatusele, mis puudutas haavatavaid täiskasvanuid? tuleb tõhustada koostööd liikmesriikide vahel, tuleb äh, parandada ots-, langetatud otsuseid täiskasvanute kaitseks, mis, kes ise ei ole suutlikud enda eest seisma. jah, meil saab järjest rohkem olema selliseid haavatavaid täiskasvanuid, arvestades rahvastiku vananemist. ma isiklikult olen seisukohal, et tänasel päeval, kui me räägime diskrimineerimise direktiivist, siis räägime me väga harva, kui üldse, vananevast rahvastikust. mina isiklikult leian, et see on üks kõige tõsisemaid horisontaalseid küsimusi, mille me peame lahendama. praegusel hetkel on Euroopa Liidu süsteemis lünk haavatavate täiskasvanute ja vanemate inimeste osas, kellel on tõsised vaimsed või füüsilised puuded. Haagi konventsioon on, mis on päris aastast kaks tuhat. see on hea stardikoht ja ma julgustaksin liikmesriike ühinema selle konventsiooniga, kuid seda rakendatakse ainult mõnedes liik-, liikmesriikides ja sellesse tooks olukorda tooks selgust ähm, Euroopa tasandi õigusakt. milline see peaks olema? Äh, seda tuleb alles uurida. ka nagu teistel juhtumitel tahaksin ka siin, et teie sekkuksite ja me al alustame hinnangu koostamist, uurimaks, millised on probleemid, kuidas nendega tegeldakse erinevates liikmesriikides ja kas on häid tavasid, mida me võiksime üldiseks muuta? ma ei välista ka seda, et Euroopa Liit liitub Haagi konventsiooniga, ega välista ka seda, et me esitame õigusloomelise ettepaneku, kuid see peab järgnema alles äh, hinnangu koostamisele ja pärast aruteludele liikmesriikidega Euroopa Parlamendiga, kuid äh, rõhutan veel kord, et on tegemist väga tõsise küsimusega, mis muutub veelgi tõsisemaks lähiaastatel. Der Kollege Lopes verzichtet auf die Nachfrage. Als nächster Herr Kollege Engström. Härra Lopesel ei ole lisaküsimust. Seega härra Engström. I was uh, very encouraged by your answer. Teie vastus proua Keringeli küsimusele andis mulle julgust tõeliselt, e, mis puudutas kaupade võltsimist, aga ja te ei taha kaasata e, kaubanduslike failide osas kriminaalkaristusi, ma arvan, et see on mõistlik lahendus sellele keerukale küsimusele, võlts, võltsimise vastane võitlus on kindlasti hea asi, kuid e, failide jagamine on teine asi nüüd teie algatus lugemisel on praegu iPod kaks direktiiv. kuidas te sellele reageeriksite? ma ei ole kursis nende faktidega. esimees, kas, kas parlamendi liige võiks pisut lähemalt selgitada? intellektuaal- tegemist on intellektuaalse omandi kaitse direktiiviga, mille esimene osa võeti vastu aastal kaks tuhat neli, kuid teine osa on nüüd praegu arutamisel. kas te leiate, et see on nüüd ajast ja arust? ei. ma rääkisin kriminaalõiguse vallas ainult võltsimisest, algatusest, mis tuleb teha koos Cecilia Malmströmiga, sest tema on volinik kes äh, vastutab pettusevastase võitluse ja võltsingute vastase võitluse eest, nii et me peame siin koos töötama. mis puudutab internetile ligipääsu ja autoriõigusi, see ei ole võltsimine. autoriõigused on minu jaoks äh, hoopis midagi muud. ja siin, nagu ma juba ennist ütlesin, ja pärast äh, kogemust, mis meil on pärast ulatuslikku arutelu, mis toimus, ja mis ei ole toimunud mitte ainult siin parlamendis, nagu te olete kogenud, vaid ka liikmesriikides. ja ma arvan, et see teadlikkus, et me peame kaitsma kunstiloomingut äh, internetimaailmas, on tekkinud, kuid me ei pea seda kaitsma vana maailma eeskirjade alusel. me peame kõik koos uurima uusi õiguslikke süsteeme nagu õiguspärased pakkumised, piiriülesed pakkumised. ma olen teinud ettepaneku koos kolleeg McCreeviga, kuidas autoriõigused internetimaailmas võiksid välja näha tulevikus. ja kolleeg Michel Barnier ja kolleeg Nelly Cruz on on need, kes peavad tagama, et see asi liigub õiges suunas ning kui te soovite ja kui te ka seda, eh, ka minu ametisse kinnitate, siis eh, ma tagan, et põhiõiguste küsimus on samuti horisontaalselt siia sisse kirjutatud sellesse ettepanekusse, mille me esitame ja mis siis sünnib meie koostööst. põhiõiguste küsimus võetakse arvesse kõikides komisjoni otsustes, nagu ma olen juba öelnud. suur tänu, täiendav küsimus härra Engströmilt. ma arvan, et ma jäin päris rahule selle vastusega. ja sellisel juhul viimane kõneleja ma tahtsin ise midagi täi-, lisada, ma olen seda ka juba varem öelnud, küsimus on tegelikult arutelu, arutelus erinevatel teemadel. meil on põhiõigusi ei saa kuidagi jupitada. surmanuhtlus ei ole võimalik. selle, siin ei ole arutelu võimalik, see on fakt ja punkt. kuid näiteks eraelu kaitse, ligipääs informatsioonile, õigus Ähm, kohasele tasule, õigus autoritasule, siin tuleb äh, tasakaalustada kaks põhiõigust, mis võivad omavahel sattuda konflikti ja siin tuleb leida lahendus. ja see küsimus tõusetub väga-väga sageli siin parlamendis, ma eeldan, ning kõikide nende küsimuste osas, kus me peame leidma tasakaalu kahe tähtsa õiguse vahel, siin meil on oodata tõsiseid arutelusid. suur tänu! ja viimase küsimuse esitab härra Seabru. suur tänu, proua volinik. me oleme kõik nõus, et suur väärtus Euroopa Liidus on see, et meil on isikute vaba liikumine. kuid paraku on meil nii saavutusi, kuid ka ohte, mis sellega kaasas käivad. ma pean siin silmas seda, et on oht, et äh, vabalt liiguvad ka inimesed, kes panevad toime seksuaalkuritegusid laste suhtes. kas te tahate kavandada mingisuguseid tegusid selleks, et seksuaalkurjategijate registrit koostada, eriti äh, kui tegemist on laste ahistajatega, et kaitsta paremini meie lapsi inimeste vaba liikumise kontekstis ja minu teine küsimus. me kõik oleme seisukohal, et inimese varade konfiskeerimine on väga hea meetod või, võitlemaks maffialiidrite vastu. kas olete seisukohal, et te võiksite astuda samme selleks, et et äh, varasid konfiskeerida, astuda selles suunas vastavaid samme. mõnedes riikides on selliseid äh, samme astutud. kas seda võiks teha veel enamateski riikides? et see kõik toimuks äh, Euroopa Liidus ühtlustatud moel? ma arvan, et pedofiilia on üks kohutavatest kuritegudest mida me ei peaks vaatama eemalt, me peaksime tegema kõik võimalikku selleks, et äh, lastepilastajad ei saaks tegutseda. ja enamasti, nagu me teame, tegutsevad nad ülepiirilistes grupeeringutes. siin on meie ees tõeline piiriülene kuritegu. ja kindel on, et koos kolleeg Cecilia Malmströmiga tegeleme me selle küsimusega, uurimaks, mida konkreetselt saab ette võtta selleks, et aidata politseid, äh, tõhustamaks koostööd selleks, et peatada see koletu käitumine. varade konfiskeerimine on kindlasti üks vahenditest, mis on äh, kohtute käsutuses selleks, et peatada organiseeritud kuritegevust. räägime praegu kriminaalõigusest ja nagu ma juba olen mitu korda ka rõhutanud, kriminaalõiguse vallas vastastikune usaldus, vastastikune tunnustamine otsuste puhul, koostöö eh, üle piiri eh, vajab loomist, me peame olema väga ettevaatlikud, kui me teeme ettepanekuid, sest siin me puudutame alati lähimuspõhimõtet, rahvusparlamente tuleb info, tuleb kaasata ning liikmesriigi valitsus, kui me oleme teinud ettepaneku, üksainus liikmesriigi valitsus võib äh, blokeerida, kui tegemist on sui generis süsteemiga. ma usun, et, et sellised vaieldamatud kuriteod on lihtsalt kohutavad, pedofiilia on üks nendest. ma arvan, et siin me peame lihtsalt edasi liikuma. me peame rakendama kõiki meie käsutuses olevaid meetmeid ja seda koos. kui ma olin telekommunikatsioonide volinik, tegin koostööd tööstussektoriga Es tut mir leid, aber wir sind etwas über unser... andke andeks, aga meil on teatavad ajalised piirangud. ma tõesti paluksin, et me teeksime endast kõik, et ajast kinni pe-, pe-, peaksime. lisaküsimus, ütleb veel härra Tšobro, kui lubate Äh, jätkuks sellele, mida proua volinik just praegu ütles, ma tahaksin teada, milline on, milline oli teie kogemus telekommunikatsioonipaketiga, kas te ei arva, et oleks äh, rohkem võimalik ära teha, eriti andmete kinnipidamise kohta osas? et äh, kas mitte ei peaks näitama nende kurjategijate telefonikõnesid, ma räägin siin laste pilastajastest ma tean, et selline info võib äh, laste kaitseks olla väga vajalik, et kaitsta lapsi nende ohtlike grupeeringute eest. jah, äh, kui ma olin telekommunikatsiooni eest vastutav volinik, siis äh, tegelesin ma rohkem teadlikkuse suurendamisega ja üritasin aidata siis professionaalidel omavahel koostööd teha. üks meie algatustest oli äh, Eh, ohutum internetiprogramm, millega me üritasime siis eh, koolitada nii lapsevanemaid eh, kui ka haridustöötajaid, haridusasutusi. me ei saa ju lapsi arvutites eemale hoida, kuid me peame rääkima sellest, millised on sellega kaasnevad ohud. koostöö ka tööstuse esindajatega me jõudsime kokkuleppele, et keelatakse teatavad äh, suhtlus äh, elemendid kolmanda põlvkonna telef-, äh, mobiiltelefonides ja sotsiaalvõrgustikud, kakskümmend üks tööstussektori esindajad on omavahel allkirjastanud kokkuleppe, mis peaks jõustuma selle aasta veebruarist ja puudutab see siis äh, alaealiste prof-, Äh, profiilite äh, koostamist, nimelt need äh, profiilid on nüüd salastatud, et neid ei kuritataks. nii et sellised tegevused on ette võetud selleks, et lapsi kaitsta, kui nad internetis liiguvad. suur tänu, proua volinikukandidaat, aeg on läbi, suur tänu teile ja nüüd läheme edasi kohe ja proua Svensson võtab üle eesistuja rolli. ja veel üks äh, soovitus, äh, teave pigem äh, kuusteist kolmkümmend leiab aset koordinaatorite kohtumine meie komisjoni jaoks, ruumiks on üks G kolm ja siis läheme sealt juba edasi kollegor, utfrågningen. kallid kolleegid, meie kuulamine jätkub. ja jätkub siis äh, Naisõiguste ja soolise võrdus, võrdõiguslikkuse komisjoni juhtimisel asi näeb välja enam-vähem samamoodi nagu kahe eelmise ploki puhul, meil on aega ainult kolmkümmend minutit ning eh, läheme asja juurde siis kohe. ma kavatsen olla ajast kinnipidamisega väga karm, üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks ja alustagem siis sellest, et sõna saab kõigepealt proua Reeding kolmeks minutiks, palun suur tänu, proua esinaine, austatud parlamendisaadikud, meil on ainult kolmkümmend minutit eh, teineteise jaoks ja seega ma arvan, et ma teen nii lühidalt kui võimalik oma sissejuhatava sõnavõtu osas, nii et saaksime keskenduda juba siis teie küsimustele. ausalt öeldes mul on väga hea meel eh, seista siin täna naiskomisjoni ees. Eh, prantsuse keeles öeldakse, et ring on koos, eh, täis. ma alustasin oma poliitilist elu raportöörina Luksemburi parlamendis ja raportiks oli äh, soolise võrdõiguslikkuse direktiivi äh, juurutamine Luksemburi seadusandlusesse, käisin ka Pekingi konverentsil, esindasin seal Luksemburi kristlik-sotsiaalseid naisühenduse liikmeid ähm, ja mu tõesti tunnen ennast väga koduselt äh, teie komisjoni seas ja näen siin juba ka väga palju tuttavaid nägusid, nii et äh, hea siin teie ees seista. ma olen kindlasti teie tugev liitlane tulevikus soolise võrdõiguslikkuse seadusandluse osas ähm, nii Eh, seda kõikides Euroopa Liidu poliitika valdkondades. loota võite eh, mulle ka selles osas, et annan endast parima selleks, et eh, väheneks palgavahed Euroopa Liidus komisjoni president Barroso tahab mulle anda mitte ainult väga tugeva vastutuse jõulise antidiskrimineeri-, diskrimineerimise vastase direktiivi osas, aga annab mulle õiguse ka äh, kriminaalõiguse osas ja seega äh, annab mulle ka siis vahendid naiste ja lastevastase vägivalla mm, vastaseks võitluseks ja see annab äh, võimaluse luua väga tugevat sünergiat kõigi nende instrumentide vahel, mm, seda selleks, et äh, tõusetuks sellest väga jõuline ja ka hästi nähtav soolise võrdõiguslikkuse poliitika. ja see tähendab seda, et kommunikatsioonitegevused tulevad selle poliitika teenistusse rakendada. seda kõike kokku kokkuvõttes arvestades kõiki neid erinevaid võimalusi, mida meie tänased poliitikad meile pakuvad ja vahendid, mida nad meile pakuvad, annavad mulle võimaluse kindlasti olla teile see kõige parem soolise võrdõiguslikkuse eest vastutav äh, volinik ja loodetavasti mu töö läheb hästi. verstapostiks on alati muidugi põhiõiguste harta äh,, nagu te teate, see dokument on äh, nüüdsest ähm, äh, siduv õiguslikult pärast seda, kui rakendus Lissaboni leping ning äh, harta kahekümne kolmas artikkel garanteerib võrdsuse naiste ja meeste vahel kõikides valdkondades, seda nii tööturul ja ka palkade osas ja muidugi mul on ka veel horisontaalne vastutus äh, Äh, rakendada põhiõigusi kõikides äh, nendes pädevusvaldkondades, mis komisjonil asuvad. ja ma kavatsen äh, kontrollida kindlasti seda, et soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted rakendatakse ja nüüd proua esinejana olen valmis vastama küsimustele. suur tänu, proua Reiding ja kõigepealt saab sõna proua Bauer. suur tänu volinikukandidaat, me tunnustame soojalt teie pühendumust soolise võrdõiguslikkuse edasise edendamise osas ja ma tahaksin öelda, et selles valdkonnas on nii mõndagi juba ühenduse äh, tasandil õigusandluse mõttes vastu võetud ja ma tean, et see kõik võtab väga kaua aega de jure ja de facto võrdõiguslikkuse vahel on muidugi praegu haigutav kui me vaatame kogu seda võrdõiguslikkuse paketti, siis äh, see pakett äh, baseerub tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksanda aasta direktiivile. kui me vaatame aga viimaseid statistilisi andmeid, sest äh, palkade vahe on üle seitsmeteistkümne protsendi ja viimase kümnendi jooksul ei olnud mingisuguseid arenguid näha olnud. ja majandusteadlaste mm, hinnangul on meeste ja naiste palkade vahe eriti selgelt näha pärast seda, kui naised lähevad äh, pärast sünnitust tagasi tööle. nii et äh, me ei saa selgitada neid erinevusi mitte millegi muuga kui lihtsalt äh, sõnaselge diskrimineerimisega. nii et ma tõesti tahaksin teada, mida te kavatsete teha kõigepealt selleks, et sellisele diskrimineerimisele lõpp teha, sest me ei taha et kirjutataks juba enne hinge heitnud seadusi kokku, me tahame, et see diskrimineerimine lõpeks, proua Reiding. proua Reiningul ei ole mikrofoni. jah, äh, parlamendisaadikul on täiesti õigus, vaatamata kõikidele nendele meetmetele, mille me oleme ette võtnud, on äh, erinevused täna selged, seitseteist protsenti palgavahedeks ja see on täiesti äh, lubamatu, vastuvõetamatu ja sellepärast võitlus palgavahede vastu saab olema üks minu prioriteetidest muuseas, sellele viidatakse konkreetselt ka lepingus, nii et see annab meile võimaluse kasutada nii õiguslikke kui ka mitteõiguslikke meetmeid selles valdkonnas. mõistagi peame koostööd tegema liikmesriikidega ning äh, tööturu osapooltega selleks, et leida äh, vastavad lahendused. ja veel üks väga oluline instrument äh, on meie käsutuses, mida me seni ei ole piisavalt kasutanud minu meelest. nimelt, igal kevadel pannakse kokku Euroopa tööturustrateegia. mina ei tahaks, et tulevikus oleks veel nii, et oleks kogu aeg seal eraldi juures dokument soolise võrdõiguslikkuse osas, ma tahaksin, et need temaatikad oleks selles strateegias endas sees, mitte ei oleks lisadokumendina kaasas. ja ma tõesti tervitan seda, et Belgia äh, Äh, eesistumisprogrammis on juba kirjas see, et palgavahede äh, väljajuurimine saab olema üks nende prioriteetidest. ja ma tõesti arvan, et me peaksime kogu oma tegevustega ettevalmistavat tööd teha, selleks, et Belgia eesistumise ajal mingisugused konkreetsed käegakatsutavad otsused vastu võetaks, see on väga oluline ja infokampaania, mis käivitati aastal kaks tuhat üheksa, peab saama samuti aastal kaks tuhat kümme lisajõude. suur tänu! ja järgmisena saab sõna proua Brita Tomson. suur tänu, proua Reiding! sellel aastal on sajad tuhanded Euroopa Liidu naised äh, oma kas tänaste või ekspartnerite vägivalla ohvriteks äh, traagiliste tulemustega, näiteks kahe tuhande kaheksandal aastal äh, sada viiskümmend tuhat ja seitsekümmend kuus tuhat, sada viiskümmend tuhat prantsuse naist, seitsekümmend kuus tuhat Eh, Hispaania naist eh, hukkus sellise vägivalla tõttu, see on rohkem kui terroriohvreid. Te rääkisite võrdõiguslikkusest, et see on üks eh, põhiõigustest, kuid meeste vägivalla kasutamine naiste vastu on selliste põhiõiguste ränk rikkumine ja viitab sellele, et ei ole võrdõiguslikkust olemas. Euroopa Parlament oma hiljutises resolutsioonis on üles kutsunud komisjoni äh, esitama direktiivi igasuguse naistevastase vägivalla äh, vastaseks võitluseks ja minu küsimus teile, kas te olete valmis tunnust, tunnistama seda, et naistevastane vägivald on äh, inimõiguste rikkumine ja kas äh, sellest tulenevalt kavatsete te esitada direktiivi eelnõu Euroopa tasandil igasuguste naistevastase vägivalla vastaseks võitluseks, suur tänu ja proua Reding, teil on võimalus vastuseks ma olen täiesti nõus austatud parlamendisaadikuga selles osas, et naistevastane vägivald on üks äh, kohutav äh, tõsiasi ja see on probleem, mille osas meil ei ole ka veel piisavalt andmeid. ma võin lisaks nendele arvudele veel öelda et, et kakskümmend kaks kuni kakskümmend viis protsenti naistest on korra oma elust sattunud füüsilise vägivalla ohvriks ja kümme protsenti Euroopa naistest äh, on äh, pidanud äh, välja kannatama äh, pealesunnitud seksuaalsuhted, nii et selle vastu tuleb midagi teha, see on täiesti kohutav. nii et võtan nüüd kokku selle, mida me kavatseme teha. kõigepealt tugevdada kindlasti õiguslikke meetmeid. meil on praegu Euroopa kaitseorderi direktiivi eelnõu arutelul. ma teen oma vahe, omapoolse ettepaneku selles osas ja naistevastase vägivalla vastase võitluse direktiivi võimalikkusele tuleks mõelda võimaliku vari-, valikuvariandina. me räägime sellest ka järgnevatel kuudel, kui me tegeleme Pekingi eh, temaatikaga ja ma tõesti tahaksin eh, president Barrosole selgitada, et vägivallaga seonduv peab olema üks meie prioriteetidest. teiseks, sünergiad erinevate poliitiliste instrumentide vahel, eh, diskrimineerimise vastane direktiiv mis iseenesest pakub meile juba teatavad vahendid diskrimineerimise vastaseks võitluseks ja Daphne kolm programm, mis läheb samuti minu vastutuse alla nii et kõik see on võimalik kokku võtta selleks, et samuti läbi vabaühenduste töö, oma tööd tugevdada. ja meil on ka väga selgeid strateegiaid vaja selleks, et aidata, toetada ja abistada ohvreid, koolitus politseiüksustele, räägin selle asja läbi kindlasti ka kolleegi Cecilia Malmströmiga selleks, et koostööd teha selles valdkonnas ja siis teadlikkuse suurendamise kampaaniad, millele ma olen juba rõhku asetanud ja Peking võib meid samuti aidata, nii nagu põhiõiguste harta. ja ärgem unustagem seda, et sellel kõigel on rahvusvaheline mõõde ja proua esinaine, kui te olete nõus, siis ma tahaksin vastust natukene laiendada ja või kui mul on parem, hiljem aega, räägiksin sellest täpsemalt. ma tahan nimelt väga konkreetseid samme naissuguelundite moonutamise vastaseks võitluseks, see on üks tohutu häbilugu ja kui mul on pärast aega täpsemalt asja selgitada, siis ma seda hea meelega teen. jah, ja nüüd äh, proua Parvanova, teil on sõna järgmisena. suur tänu, proua esinaine, volinikukandidaat, ähm, te olete meediaga väga head suhted äh, äh, üles ehitanud ja te teete kindlasti kohe ettepaneku seoses naiste väärikuse tagamisega meedias kui ta, äh, ma viitaksin parunes Ashtonile. tema pädevus äh, on äh, seatud küsimärgi alla võrreldes kolme teise liidriga Euroopa Liidus, kes kõik on mehed. kuidas te kavatsete tagada meie enda institutsioonides naistele võrdsed õigused? Te rääkisite äh, Äh, diskrimineerimise ja võrdõigusliku vastases direktiivis tegevuskava on paigas, aga millised on konkreetsed tegevused, kuidas parlamenti ja, ja nõukogu kaasatakse uue strateegia rakendamisel ja kuidas saavad kodanikuühendused ja teised huvipooled ka olla kaasatud ja mis on selle uue nii-öelda tegevuskava peamises keskmes? proua Reiding teekaart või agenda. see on äh, kehtiv ja õigustatud, kuid seda minu meelest tuleks äh, laiendada. naistevastane vägivald äh, peab seal saama väga prominentse koha, seda tuleb rõhutada ja tuleb siin koheselt astuda samme ja samuti tuleb paremini esile tõsta ka palgavahede küsimus. see kõik peab olema nii-öelda nähtavam. tulemas on uus mitmeaastane strateegia sooliseks võrdõiguslikkuseks, mis baseerub muidugi sellel samal teekaardil ja läbi president Barroso tegevuskava on meil võimalus ka seda eh, tegevust tutvustada. kuid see kõik põhineb muidugi meie mitmeaastasel strateegial. kõik see kindlasti on abistavaks ja aitab meie komisjonil, ka teie komisjonil kaasa rääkida ja rääkida sellest, kus peaks tegema, tegutsema jõulisemalt, mida teha selleks, et parandada otsuse langetusprotsessi. kus on vaja parandada rakendusmeetmeid liikmesriikides ja kus on vaja siis juba uusi ettepanekuid. suur tänu! ja järgmisena saab sõna proua Kornelissen. Mevrouw Redding Zoals u weet behandelen wij op dit moment een richtlijn over... Eh, proua Reding, te teate, et me tegeleme praegu emapuhkuse direktiiviga. tegemist on naiste tervise jaoks väga olulise teemaga ja samuti ema ja lapse vahelisete suht, suhte seisukohalt olulise asjaga. aga oleks vajalik ka isapuhkus lapse esimesed eluaastad on väga olulised ning äh, on äh, oluline, et mõlemad vanemad osalesid lapse näiteks vannitamisel ja nõnda edasi. Äh, väga paljud inimesed siin parlamendis soovivad sellesse direktiivi sisse tuua ka isapuhkust, aga samas jällegi paljud teised, näiteks kristlikud demokraadid arvavad, et isapuhkust tuleks käsitleda teises direktiivis meile on isegi lubatud, et selline ettepanek tuleb, aga siiani pole seda tulnud. kas ei saaks siis panna seda isapuhkust samasse direktiivi emapuhkusega või kas tuleb komisjonilt siiski ka eraldi direktiiv isapuhkuse kohta? proua Reding. Äh, rasedate töötajate direktiiv, emapuhkuse direktiiv on see kus komisjon on teinud ettepaneku eh, neljateistkümnelt nädalalt eh, seda puhkust suurendada kaheksateistkümnele nädalale, see direktiiv on sattunud raskustesse nõukogus. minu arvates oleks tõesti väga oluline, kui see emapuhkuse direktiiv läbi läheks. seetõttu arvan ma ka, et me ei tohiks sellesse direktiivi sisse tuua isapuhkust, sellepärast et see võib lihtsalt äh, selle emapuhkuse asja blokeerida. ma olen teiega täiesti nõus, et äh, et ka isad peaksid rohkem osalema äh, lapse kasvatamisel. mul endal on kolm last ja ma tean, kui oluline, mul on kolm poissi, nii et ma tean, kui oluline on, et ka isa laste kasvatamisel osaleb Te teate, et äh, sotsiaalpartnerid on äh, langetanud otsuse vanemapuhkuse osas, äh, mis näeks siis ette kohustusliku ühekuuse puhkusega isale. minu arvates on see äärmiselt oluline element, mida me ei tohiks unustada. kõik teised puhkused, lapsepuhkus, adopteerimispuhkus, ma arvan, et me peaksime need kaasama edasistes õigusaktides, kui me leiame, et see on vajalik. me peame vaatama, millised on juriidilised ja majanduslikud tagajärjed, kui me need sisse toome. aga ma tahaksin pidada siis nii tõhusalt läbirääkimisi nõukoguga kui võimalik, et see ema, emapuhkuse direktiiv tõesti ei jääks toppama aitäh. ja nüüd saab sõna proua Janaku Taakis. kas te olete nõus, et suveräänne riik suudab kõige paremini toime tulla nende küsimustega, mis otseselt puudutavad tema kodanikke? ma pean eelkõige silmas vägivalda siin, olgu tegu siis perevägivallaga, sunnitud abieludega, naiste suguelundite sandistamisega ja kuida-, kuidas peaks komisjon liikmesriike toetama selles? Äh, ma esitasin selle küsimuse sellepärast, et enamik nendest äh, küsimustest, mida te mainisite, kuuluvad kriminaalõiguse valdkonda. ning siin oleks komisjoni roll ju nimelt suveräänsete riikide toetamine. proua Reding? kahtlemata peab komisjon toetama suveräänseid riike ja seetõttu leian ma ka, et nendes küsimustes, mis kuuluvad kriminaalõiguse valdkonda, me peame vaatama väga ettevaatlik, olema väga ettevaatlikud ja vaatama, kuhu me püüame välja jõuda. ma olen seda juba selgitanud teistes komisjonides, ma olen öelnud, et tsiviilõiguse vallas saab edasi liikuda väga kiiresti, aga kriminaalõiguse vallas tuleb sisse lähimuspõhimõte. meil on vaja ka rahvusparlamendid kaasata ja mis tahes liikmesriik saab blokeerida komisjoni ettepaneku nii et, et selles valdkonnas ma kavatsen oma kolleegi Cecilia Malmströmiga väga põhjalikult arutada neid algatusi, äh, millega meil on plaanis kriminaalõiguse valdkonnas välja tulla, just nimelt selleks, et tugevdada naiste kaitset. Daphne programm äh, mis samuti minu äh, pädevusse kuulub, on programm, mis aitab vabaühendusi, kes toetavad neid naisi, kes on olnud vägivalla ohvrid. ja ma arvan, et samas vaimus me peaksime jätkama ka ja nüüd peatuksin ka veel naiste suguelundite muundamisel. tegemist on tegelikult äh, välisasjade küsimusega. meie kolleegid, kes vastutavad äh, välisasjade eest, peavad selle teemaga tegelema aga me ei saa rääkida ainult välistegevusest ja siin oma kodus mitte midagi teha. Te teate, et Euroopas on sada kaheksakümmend tuhat naissoost sisserändajat, keda ähvardab genitaalse mutilatsiooni oht niisiis, mida me saame teha? kõigepealt meil on olemas Euroopa võrgustik siis me saame ere, edendada teadusuuringuid, meil on vaja strateegiat, millega pannakse paika konkreetsed meetmed. ja kui te soovite, et ma sellega tegelen, siis ole, siis mul on plaanis pidada konsultatsioone kodanike ühiskonnaga, uurida äh, Äh, õigusvaldkonda, kas on võimalik selles valdkonnas vastu võtta seadusi ja kui võimalik, siis ka Euroopa tasandil äh, defineerida, millised on konkreetsed kuriteod, millised on konkreetsed karistused selles valdkonnas. ja see on jällegi see valdkond, kus tuleb sisse kriminaalõigus ja kus me peame seda tõesti arutama oma kolleegi Cecilia Malmströmiga ja rahvusparlamentidega. proua Figueiredo aitäh. Äh, volinikukandidaat, hetkel me kõneleme äh, tõelisest võrdsuse strateegiast kogu Euroopas. teeme seda aastal, kus on möödunud viisteist aastat Pekingi platvormi äh, heakskiitmisest. minu arvates on äärmiselt oluline, et me ütleksime välja, et meil on vaja naiste õiguste hart-. selle diskrimineerimisega, mis püsib kogu Euroopas, siin on toodud juba mitmeid näiteid ja ma ei hakka neid näiteid kordama, sest mul ei ole selleks aega aga oluline on see, et me kaasaksime ka naisi endid ja naisorganisatsioone sellesse arutellu seetõttu tahaksin esitada teile järgmise küsimuse. kuidas te kavatsete seda teha, milliseid ettepanekuid te kavatsete teha, kuidas te kavatsete kaasata rohkem naisi ja naisorganisatsioone kogu Euroopas nende probleemide lahendamisse, aitäh, proua Reeding! ma arvan, et me oleme Äh, siiamaani juba äh, vabaühendustega väga palju tööd ära teinud, nende vabaühendustega, kes siis tegutsevad naiste võrdõiguslikkuse teemaga. me peame sellist koostööd tugevdama. Te teate, et Euroopa Naistefoorum tuleb kokku veebruari alguses selleks, et valmistada et-, valmistada, valmistuda Pekingi kohtumiseks ning äh, oleks äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament oleks samuti kohal Äh, selles Naisfoorumi ettevalmistustöös ja samuti ka New Yorgis, äh, kui me tähistame siis Pekingi äh, kohtumises aastapäeva. nii et, et me tõesti teeme koostööd selle nimel, et meie seisukoht oleks väga selge. mis puudutab nüüd naiste õiguste hartat või, või tähendab seda hartat, mis äh, Äh, tähistab äh, Pekingi konverentsi viieteistkümnendat aastapäeva, siis äh, sellise ideega on välja tuldud sellepärast, et tahetakse pühalikult veel kord kinnitada ja neid väärtusi ja neid põhimõtteid, mis on meie poliitika aluseks. tegemist on poliitikaga, millel on väga pikk ajalugu aga ka veel väga pikaajaline tulevik, sellepärast et me siiamaani ei ole suutnud veel lahendada kõiki probleeme. Äh, me peame leidma tasakaalu töö ja pereelu vahel, me peame äh, leid-, äh, saavutama selle, et meedia kajastab naisküsimusi õiglaselt, õiglase osaluse otsuste langetamisel ja nõnda edasi. Need kõik on need teemad, millega see harta tõesti võiks tegeleda see harta loomulikult ei asenda meie tegevuskavasid, ei asenda meie mitmeaastasi tegevusprogramme, aga see oleks midagi sellist, kus me saame välja öelda jah, need on need põhiõigused, millesse me usume ja need on need meie väärtused. ja nüüd viimane küsimus. sõna saab proua Kratsa. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Suur tänu, proua esinaine. proua volinik, kas tahate välja töötada uut tüüpi kommunikatsioonipoliitika, mis rõhutab ühtlasi naiste osalust poliitikas, sõltumatult põhiõiguste hartast ja sõltumatult Äh, sealsetest põhimõtetest, aga selline kommunikatsioonitegevus, mis tõesti rõhutaks igapäevast naiste tegevust äh, poliitikas, nende panust Euroopa Liidu arengusse. teisalt äh, soo mõõtme kaasamine kom-, just kommunikatsioonitegevusse, mida, kuidas te kommenteerite? otsuse Äh, protsessis ei ole naised veel täpselt seal, kus nad peaksid olema. Te kõik teate seda analüüsi, teil, te olete tuttavad arvudega, mul ei ole seda vaja teile rohkem selgitada. Te teate nõukogudes, milline on meie olukord suurte ettevõtete juhtidena, te teate, millised protsendid on parla-, parlamendis ja nii edasi, siin saab palju ära teha. ja asepresident Kratsal on täiesti õigus, me peame ära kasutama äh, kommunikatsioonivahendeid selleks, et paremini selgitada, mida me täpselt teeme. nagu ma juba varem äh, selgitasin, hea kommunikatsioonitegevus on võimalik ainult siis, kui kõik algab äh, heast loost. seega me peamegi alustama väga konkreetsetest probleemidest, naistest, ühiskonnast, teie valijatest, sellest, mida nad kogevad Need konkreetsed lood kõnelevadki sellest, mida Euroopa nende heaks teeb, väga konkreetsel moel. ja just seda tahaksin magi teha tulevikus. ma arvan, et viieteist aasta möödumisel Pekingi konverentsist ja läbi harta on meil võim-, võimalus ja põhjus minna edasi, kuid peame olema palju konkreetsemad, mitte ainult lähenema asjadele üldiselt Eh, teha, tegemaks midagi soolise tasakaalu heaks, me peame mõtlema, mida saame konkreetselt teha, kui naine tahab olla kodus, kui naine tahab minna tagasi tööle, kui naine on vägivalla ohver, alustada nendest väga konkreetsetest näidetest ja teha poliitikaid, mida tuleb paremini rakendada ka liikmesriikides või, või, või teha seda poliitika planeerimisel siin ma loodan parlamendiliikmetele, kellel on otsesidemed valijatega, just selleks, et see kommunikatsioonipoliitika töötaks, meil on aega viis aastat enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi. ma loodaksin, et kõik naised Euroopas pärast viite aastat teaksid, mida Euroopa nende heaks teeks ja et Euroopa on just see koht, kus nende jõupingutused, väärtused probleemid ja unelmad leiavad tõsiseltvõtmist. suur tänu, proua Reding. nüüd on aeg kokkuvõtete tegemiseks. see väga intensiivne pärastlõuna hakkab lõpule jõudma, kõigepealt tahaksin tänada proua Redingit äh, tema vastupidavuse eest, tahan tänada ka Jüri ja Libe komisjone tänase kuulamise korraldamise eest, tänaksin kõiki naiste õiguste äh, komisjoni liikmeid, äh, esineja tänab samuti tõlke. tuletaksin ka kolleegidele meelde äh, na-, naiste õiguste komisjonis, et me kohtume kell seitseteist kolmkümmend üks G kaks ruumis. komisjoni koordinaatorid kohtuvad just seal ja veel kord südamest suur tänu selle väga huvitava pärastlõuna eest!